kallid kolleegid, nüüd on saal meil rahvast täis ja võime siis äh, oma istungiga pihta hakata. kõigepealt peame me vastu võtma päevakorra. küsimusi ei ole, tundub teiseks koosoleku protokollide kinnitamine kahekümne kolmandast, kahekümne neljandast septembrist ja kolmekümnendast septembrist sellest aastast. kas siin on märkuseid kellelgi? tundub, et mitte. seega vastu võetud. ja nüüd eh, esimehe teadaanded viies triloog MIFIDi osas eh, leidis aset üheksandal oktoobril räägiti järgmistest asjadest, äh, turustruktuurid, ettevõtete juhtimine ja haldus, investorite kaitse, tooraine ja räägiti ka äh, ulatusest ja järgmine kuues äh, triloogi leiab aset kuueteistkümnendal oktoobril. nüüd pankade kriisilahendus äh, Strasbourgis leidis aset triloog, räägiti kriisilahenduskorrast täpsemalt, tekst parlamendist ja nõukogus, mis puudutab ähm, kohustusest vabastamise vahendit, äh, see oli arutelul ja peab saama nüüd ka veel komisjonipoolse kinnituse, mandaat anti lisatehnilistele ülesannete täitmisele. järgmine triloog leiab aset kahekümne teisel oktoobril kaks tuhat kolmteist jällegi Strasbourgis. märkuseid kellelgi ei ole, seega järgmine päevakorrapunkt loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud õnnetuste vastu kindlustamine härra Terho on raportöör ja härra Terho, teil ongi nüüd järgmisena sõna, suur tänu. suur tänu, härra esimees. kallid kolleegid. räägiksin nüüd väga lühidalt oma arvamuse eelnõu peamistest punktidest. see on siis vastuseks ähm, komisjoni poolsele vastavasisulisele äh, avaldusele, kus nad on tekitan, tõstatanud küsimuse, kas Euroopa Liit peab äh, reageerima sellele kuidagi nendes valdkondades. pärast seda siis äh, jään ootama teie seisukohti ja muudatusettepanekuid. nagu te teate, liikmesriigid äh, puutuvad kokku erinevate riskidega ning loodusõnnetuste ennetatavus sõltub erinevatest faktidest, näiteks nagu meteoroloogilised ja geograafilised tingimused ja sellepärast mulle tundub, et äh, iga juhtumi jaoks eraldi välja äh, toodud, välja kujundatud meetmed on kõige parem lahendus, mis võtab arvesse kõiki tingimusi. ja kindlustusturg äh, minu meelest on väga oluline element selleks, et kaitsta turgusid selle eest, et kõikidele ei surutaks peale ühesugust lahendust. ma tahaksin siiski rõhutada, kui oluline on ennetamine, ennetus kui esimene samm katastroofide vältimisel. mida rohkem investeeritakse ennetustegevusse, seda, seda vähem lähevad maksma halvad õnnetused ning me ei tohiks loobuda ka individuaalvastutuse põhimõttest. on äärmiselt oluline, et inimesed ja kohalikud omavalitsused mõistaksid, millised on äh, riskid äh, kui äh, ei tehta piisavalt ettevalmistustööd ja mida see läheb maksma lisaks sellele meie arvamus rõhutab seda kui oluline on teabe edastamine et aidata inimestel valikuid teha kasulik oleks ilmselt võrgustiku loomine mis tagaks heade kogemuste vahetamise ja parimate tavade vahetamise ja mis hõlmaks ka kohalikke omavalitsusi ja tuletaksin teile meelde, et ühelt poolt loodusõnnetused sõltuvad küll meteoroloogilistest ja geograafilistest tingimustest, aga teisalt inimtekkelised katastroofid, selle aluseks on kas halb riskide maandamine või juhtimisvead ja seega need õnnetused peaksid olema kaetud erinevate kindlustustoodetega ja ei oleks mõistlik neid üheskoos äh, äh, käsitleda. Äh, suur tänu ja jään ootama teie seisukohti. suur tänu, härra Terho. Werner Langen saab sõna Rahvapartei nimel. noh, okei okay., vielen dank, herr Vorsitz. jah, suur tänu, härra esimees. suur tänu raportöörile, ta võttis põhilised punktid kokku enda äh, raporti eelnõust tegemist on rohelise raamatuga ja roheline raamat on esimene aste meie läbirääkimistes Euroopa Parlamendis, kui me komisjoniga leiame kokkuleppe, et Äh, see on tähtis küsimus, siis järgneb sellele valge raamat, sellepärast äh, rohelise raamatu osas on äh, ka arvamus lühike. meie kolleeg on nõus sellega, et kindlustusturg on väga erinev erinevates riikides ja ma meenutaksin teile viimast raportit, see puudutab siin Swiss Red ja see ettepani, ettevõte pani paar päeva tagasi täpselt paika, kui suur on risk lumetormide ja troopiliste tsüklonite pärast, üleujutuste pärast, äh, tsunamide pärast, maavärinate pärast ja siin jõuti tulemusele, et kõige suurem ohustatud ala või kümme kõige suuremat ohustatud ala maailmas õnneks ei ole Euroopas, vaid väljaspool Euroopat, Tokyo, Yokohama äh,,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 inimest. Te näete, et tegemist on Euroopa jaoks tähtsa küsimusega, aga väljaspool Euroopa Liitu asuvad siiski kõige suuremad riskipiirkonnad. see on täiesti selge, tegemist on sõltumatu uuringuga Swissre poolt ja tõesti tasub sellega arvestada, kui me räägime nendest küsimustest ja sellepärast ka Euroopas, nii nagu rohelises raamatus on kirjas, on erinevused erinevate liikmesriikide vahel väga suured, eriti kui mõtleme maavärina ohu peale, siis me teame täpselt, kus on need piirkonnad, ka üleujutuspiirkonnad äh, on siiski, neid on siiski vähe, tsunamid tulevad ka ette, aga mitte tihti ja nad ei ole nii suured kui Vaikses ookeanis nii et sellepärast tõesti tegemist on väga mitmekülgse küsimusega, mille puhul ja raportöör väga õigesti seda ka ütles, ei ole meil võimalik siin pakkuda ühte lahendust kõigi jaoks. ja sellepärast on ka tähtis, et avalik ja erasektor teevad siin koostööd ja juba oma esimeses arvamustavaldustes ütlesin, et väga tähtis on rääkida ka isikliku vastutuse äh, küsimusest. riske ei saa, riske ei saa ainult riik enda peale võtta. looduskatastroofid, äh, neid ei ole võimalik alati ette ennustada ja mul oli võimalus äh, paar nädalat tagasi tööstuskomisjoniga käia Tokyo maavärina keskuses. seal on välja töötatud süsteem Äh, mis registreerib sada seitsekümmend erinevat tõuget ähm, äh, neli, neli koma nullist punktist Richteri ska-, neli koma nullist pallist Richteri skaalal, äh, nendest maavärinatest antakse televisiooni kaudu teada, räägitakse täpselt, millises kohas maavärin või tõuge toimus ja millised ja kuhuni võivad, kuhuni võib see maavärin jõuda siin raportööris öeldakse, et komisjonile tuleb tagada informatsiooni juurdepääs ähm, teaduslikele uuringutele, suur tänu raportöörile selle ettepaneku eest, tegemist on väga hea ettepanekuga ja väga tähtis on ka see, et ei oleks tegemist turumoonutustega, mis äh, nõuaksid Euroopa Liidu tasandil sekkumist. kriitilisi punkte leidsin ainult neli. punkt A, siin räägitakse sellest, et äh, riskimäär on erinev erinevates äh, riikides ja et siin ei arvestata geograafiliste eripäradega, seda tuleks siin parandada, siis punkt kaheksa, kus äh, kutsutakse kindlustusettevõtteid kaitsma vara ja töötama välja kindlustusvajadustele vastavaid stiimuleid, siin tuleks siiski täpsemalt selgitada, mil, kuidas see välja peaks nägema, punkt üheksa, ergutab kindlustusseltse muutma lepinguid tarbijate jaoks lihtsamaks. ma tahaksin selle ettepaneku teha proua Peresile, kes Pripsi puhul tahab ka kindlustuslepinguid kaasata. ma arvan, et äh, me peaksime need reeglid nii mõistlikult paika panema, et äh, Äh, saaksin rääkida miinimuminformatsiooni standarditest, sest äh, maavärina või tsunami tõenäosus erinevates piirkondades on erinev. punkt kolmteist, kus äh, tuletatakse meelde, et individuaalne vastutus tuleb säilitada, kuid ka siin tekib küsimus, mida sellega täpselt mõeldakse ja ma arvan, et siin tuleks võib-olla täpsustada võib-olla raportöör, sellepärast et ei olnud siin tähemärke tal piisavalt, ei saanud seda teha, aga meie kolleegidena saame sellest teha muudatusettepanekuid. nii et suur tänu ja minu arvates on tegemist väga hea eelnõuga selleks, et jõuda kokkuleppele. suur tänu, härra Langen. härra Torvalds. suur tänu härra juhataja, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri selle arvamuse eest. nii nagu Werner Langen juba ütles, ma olen ka nõus enamusega sellest, mida raportis öeldakse. mis puudutab ennetamist ja teabe jagamist, ma olen nõus sellega, et meil on vaja teadusuuringuid hoogustada suureks probleemiks kindlustus- ja taaskindlustusettevõtetele on see, et nendel ei ole piisavalt riskiandmeid looduskatastroofide osas ja seega on väga raske kujundada õiget ja sobivat kindlustustoodet õige ja kohase hinna eest ähm, äh, konkreetse katastroofi jaoks ja raportöör ütleb täiesti õigesti, et kõigile ei ole võimalik välja tooda, töötada ühist lahendust on liikmesriike, kus süsteem toimib praegu väga hästi ja ma arvan, et ei ole mingisugust põhjust nendest äh, lahendustest loobuda. aga kindlustusturud on kindlasti ülemaailmsed turud ja nad kindlasti lõikavad kasu ähm, äh, preemiumide koondamisest, kuigi need äh, erinevad riigiti. nagu raportöörgi olen ma väga ettevaatlik kohust-, kohustusliku kindlustussüsteemi äh, eest, kuigi võib-olla kindlustuskulude koondamine oleks mõistlik, ei tohi unustada seda, et üksikisikutel ähm, on äh, võib-olla teised kaalutlused kindlustuse võtmiseks. ja see on muidugi oluline ka katastroofide tagajärgede maandamise osas nüüd eh, komisjon, eh, kui me räägime eh, dokumendis inimtekkelistest katastroofidest ja looduskatastroofidest üheskoos, et kas see on siiski mõistlik? looduskatastroofi puhul ei ole keegi ju süüdlane, aga inimtekkelise katastroofi puhul keegi ikkagi on seega looduskatastroofid kindlustuse mõttes lähevad üsna tihti varakindlustuse alla, aga inimtekkelised siis äh, Ähm, vastutuskindlustuse alla. Äh, Fukushima puhul on näiteks väga hästi näha see, kuidas on kahe erinevad kindlustusettevõtted äh, esialgu oli tegemist äh, inimtekkelise katastroofiga, aga teinekord me näeme väga hästi, et seda olukorda võib halvendada näiteks väga sagedased ja tugevad vihmasajud, sakslastel omad kogemused sellega sellest suvest nüüd äh, vastuskindlustuse direktiiv, äh, ma tean, et äh, komisjon tegeleb sellega, uuendada tahetakse ka tuumavastutusdirektiivi ja offshore direktiivi. nii et me näeme, et vastutusdirektiivi on väga palju erinevaid. see tähendab seda, et komisjonis väga mitmed peadirektoraadid tegelevad selle asjaga ja kas ei kaasne sellega risk, et tulemuseks on määrus, mis äh, sektoripõhiselt on äh, vasturääkivusi tekitav ja äh, mida võiks ilmselt hakata komisjoni tekkeliseks bürokraatlikuks katastroofiks nimetama tulevikus. aga ootan siis koostööd raportööri ja variraportööridega ja nii nagu Werner Langen ütles võimalused äh, asi lahendada on täiesti olemas ja, ja jätkusuutlik lahendus on, on võimalik. suur tänu. Ko-, kolleeg Mitsit ei ole, nii et kas te, tema asendaja, kas te võtate praegu kohe sõna? suur tänu ma teen väga lühidalt ja räägin siis Marlene Mitsi nimel, kes tänasele kohtumisele kahjuks ei saanud tulla. tahaksin siis rääkida sellel raporti teemal. tegemist on väga hea algusega ja arvamus on väga hästi kokku võtnud teema põhilised punktid. see on hea ja õige samm õiges suunas ma olen raportööri seisukohaga nõus selles osas, et selle probleemi lahendamiseks ei ole võimalik üldist lahendust leida. Euroopas ei ole vaja ühtset lähenemist. info edastamine, selles osas on kokkulepe saavutatud, et juurdepääs teabele peaks olema suur nii kindlustajatele kui ka tarbijatele, aga see teave peaks olema kohalikumat iseloomu ja peaks olema koostatud nii, et see annab kliendile nii palju infot kui võimalik. aga see raport ei lahenda teabe kogumist kui sellist ma arvan, et me peaksime üritama leidma ka teabevahetuse hea korra selleks, et äh, tagada andmete edastamine valitsuste vahel, kindlustuste ja tarbijate vahel, ilma et rikutaks sellega andmekaitseõiguseid. mis puudutab ennetamist, äh, see raport äh, peaks rohkem esile tooma seda, kui oluline on äh, valitsuste roll rahva harimisel antud küsimustel, kindlustusturud. eristada tuleks selgemalt looduskatastroofid inimpõhjustatud katastroofidest raport küll viitab sellele kuid ma arvan et selles osas võiks rohkem ära teha samas äh, kindlasti tuleks äh, mainida tõsiasja et kuigi tegemist on äh, kahte erinevat tüüpi katastroofiga võib tekkida olukordi kus üks võib teist veelgi halvemaks teha ma toetan seda mõtet et me kogun- koguksime infot lepingute kohta ja et seda infot oleks võimalik koguda lihtsamalt kui praegu. see on seotud ka teabe küsimusega. kindlustuste hinnad peaksid olema riskipõhised selleks, et hinnata infot ade-, selleks, et neid hindu kujundada, peab olema piisavalt adekvaatset infot moraalse ohu küsimus ei ole piisavalt äh, käsitlemist leidnud ja peaks olema tegelikult äh, sellesse tuleks süveneda. mittekohustuslik kindlustus, vabatahtlik kindlust, kindlustus, mis puudutab taolise kindlustuse kohustusliku iseloomu ma olen raportööriga nõus et kohustuslik kindlustus looduskatastroofi ja inimtekkeliste katastroofide puhul pole vajalik seega me kavatseme selles osas esitada muudatusettepanekuid suur tänu suur tänu kolleeg Pisse palun suur tänu Jean-Paul Gauzès kolleeg ma tahaksin härra Terhole öelda, et see raport, mille ta on meile välja pakkunud, sellel on kaks poolt. osaliselt on see meie meelest äärmiselt positiivne raport, nimelt see, mis puudutab ennetamist ja teabe poolt ja teine osa meie jaoks natukene problemaatilisem, nimelt ähm, üksikisiku vastutus Äh, ja riikide ja Euroopa vastutus. üks märkus alustuseks. kolleegid oma sõnavõttudes äh, ütlesid, et, et et me peaksime paremini määratlema ära selle, et mis asjad on looduskatastroofid ja eristama neid selgelt äh, niinimetatud inimtekkelistest katastroofidest, see on väga raske ja me oleme praegu olukorras, kus äh, inimese vastutus äh, on äh, järjest rohkem ja rohkem suurem looduskatastroofide puhul, ma ei räägi siin hiidlainetest või maavärinatest, aga ma räägin näidaks, näiteks tulekahjudest, üleujutustest või põuaperioodidest, inimeste roll nende katastroofide puhul äh, Äh, on järjest suurem ja suurem ja väga raske on äh, täpselt hinnata seda rolli. nüüd see raport ise, see, et rõhutatakse ennetamist, äh, see on meie meelest äärmiselt positiivne, eriti arvestades seda, et et katastroofid, neid on järjest rohkem ja rohkem ja neid on järjest erisugusemaid ja majanduslikult kulud on järjest kõrgemad ja äh, võivad äh, peatada igasuguse majandusliku arengu, võtta selle vangi meie riikides ja tervel planeedil. nii et äh, sellest vaatevinklist vaadatuna kõik, mis puudutab rahva harimisega, on äärmiselt oluline ja tuleb teha inimeste elu lihtsamaks, need dokumendid tuleb lihtsamaks teha. Nad, inimesed on üldiselt äh, selle nii-öelda katastroofi universumis täiesti võimat, võimetud, neid tuleb aidata, aidata Euroopa tasandil, pakkudes neile dokumente, mis oleksid nii standardiseeritud kui võimalikud, nii lihtsad ja loetavad kui võimalik, selleks, et nad äh, teaksid täpselt, kuidas on võimalik riske katta, millised on need sammud, mida nad peavad astuma ja millised on siis äh, äh, järgnevad menetlused ja miks mitte eh, internetilehekülg eh, avada, kus seda infot oleks võimalik saada ja kus igaüks võiks oma regiooni peale või linna või küla peale või kvartali või maja peale klikata nii-öelda klõpsida ja vaadata, millised on sellega kaasnevad riskid. ühesõnaga Äh, minu meelest on täiesti mõistlik see, et teabele nii palju tähelepanu suunatakse, aga nüüd need küsimused, kus me raportööriga võib-olla nõus ei ole, need puudutavad äh, rõhuasetust. Äh, mulle tundub, et liiga palju räägitakse siin üksikisiku vastusest, mis on eraldatud riigi rollist ja Euroopa võimalikust sekkumisrollist samas need katastroofid üsna tihti eh, ületavad üksikisiku nii-öelda elupiire ja ületavad ka riigipiire ma ei mõtle siin konkreetsetele kindlustustoodetele mis oleksid ühtsed ja kohustuslikud siin tuleb loomulikult tagada suur paindlikkus ja mitmekesisus kuid eh, ma rõhutaksin seda et eh, euroopa peaks äh, oma lähimuspõhimõtet äh, austades äh, üritama leida kõige parema lahenduse ja see võiks olla see, et harmoneeritakse mitte ainult teabekampaaniad, vaid ka kõik lepingud, kindlustuslepingud, selleks et me teaksime üksikisikuna, millele me alla kirjutame, kuidas on riskid jagatud ja kuidas äh, näeb asja menetlus välja? mis nüüd puudutab inimtekkelisi katastroofe, äh, näiteks äh, keemiareostus või tuumakatastroof, mis on meil ju täiesti võimalik, siin tuleb ähm, läheneda märksa paindumatumalt ja ei ole mingisugust põhjust meie meelest ei ole mitte mingisuguseid argumente, mis näitaksid seda, et me saaksime ennast kindlustada tuumakatastroofi vastu sada protsenti ja selles osas me kavatseme muudatusettepanekuid esitada, aga tahame siis teha head koostööd raportööri ja variraportööridega. suur tänu, härra Epping, kes asendab täna härra Foxi. Thank you very much, Mr President suur tänu, härra esimees, Ashley Fox palus mul teile öelda, et talle meeldib raporti eelnõu kindlustuste kohta looduskatastroofide puhul. eriti on ta rahul sellega, et äh, raportöör ütleb, et inimtekkelisi ja looduskatastroofe ei saa lüüa ühe vitsaga, sest tegemist on erinevate nähtuste, erinevate vastustustega, see on tema jaoks kõige tähtsam. teiseks, härra Fox saab aru, et ei ole ühtegi turumoonutust, mis õigustaks sekkumist Euroopa Liidu tasandilt ja tal on väga hea meel, et raportöör leiab, et ei tohiks kasutada ühte lahendust kõigi jaoks. ta on nõus raportööriga, et vabatahtlik raamistik on kõige parem raamistik selleks, et välja töötada erinevaid tooteid erinevate geograafiliste piirkondade jaoks. tal on teatud standardiseerimisega siiski probleeme sellepärast et erinevad äh, juhtumid teevad väga raskeks ühtsete standardite väljatöötamise ja härra Fox leiab, et tuleks äh, mõistlikult läheneda sellele küsimusele, nii nagu seda on tehtud ka siiamaani, aitäh. Merci, monsieur Šunti. aitäh, härra Šuntisel on sõna, palun. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι όπως είπαν και οι άλλοι ομιλητές aitäh, nagu teised kõnelejad juba ütlesid, on see raport väärt seda, et me temaga põhjalikult tegeleksime, sest käsitletakse väga tõsiseid küsimusi. ma ütlen seda sellepärast, et ma ise olen pärit riigist, kus Kre-, Kreetast läänes toimus eile maavärin, ma eeldan, et te teate mm, Kreeta piirkonda, tegemist on piirkonnaga, kus äh, aastasadu tagasi toimus äh, suurim äh, Vahemere piirkonna maavärin ja mis vallandas ka suure hiidlaine, seepärast on meie jaoks tegemist suure murega ja miks ma just sellest teemast räägin? loomulikult me peame selgelt eristama looduskatastroofe ja inimtekkelisi katastroofe, aga loomulik-, tegelikult ähm, põhjused ei ole alati samad. seda kolleeg ka siin ütles, et ähm, Jaapanis või äh, Kreekas toimuvad ähm, maavärinad äh, ja neid on väga raske ennustada ja siis äh, loomulikult äh, üleujutused ja muud äh, loodusnähtused, millest rohelises raamatus juttu on, äh, on seotud kliimamuutustega, nii et põhimõtteliselt on lõppkokkuvõttes tegemist ikkagi inimtekkeliste katastroofidega, sest inimene on kahjustanud keskkonda ning poliit-, nii vaja on muuta selliseid poliitikaid, mis põhjustavad selliseid katastroofe kliimamuutuste põhjustamisega. nii et me, äh, ma arvan, et me peaksime siin tõesti välja tooma ka äh, vastavad näited. ja teine asi loomulikult on inimtekkelisi katastroofe, mis äh, selliseid probleeme tekitavad, aga ma olen nõus sellega, mida raportöör ütles ja teised kõnelejad on siin seda ka korduvalt öelnud, et parim võimalus on tegeleda ennetamisega. ma arvan, et me peaksime ka äh, et me peaksime ka äh, maavärinate puhul äh, tegelema ennetusega, et ei oleks selliseid maavärinaid, kus oleks ähm, inimohvreid ja et kahjud oleksid piiratud ja igal juhul on võimalus looduskatastroofide puhul võtta ennetavaid meetmeid ning ennetamise põhimõte on just nimelt see, mida meie saame täiel määral toetada ning äh, kolmas suhteliselt üldine märkus, me esitame loomulikult ka muudatusettepanekud. Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid peavad äh, võtma eesmärgi kaitsta kodanikke, tarbijaid ohtlike ja nende jaoks kahjulike äh, kindlustuslepingute eest. mida ma sellega, selle all mõtlen? on olemas selline suundumus, et äh, looduskatastroofe on järjest rohkem ja kui ei ole väga karme reegleid äh, kindlustusettevõtjate jaoks, äh, nagu ma kardan mina, et see võiks tekitada mulli kindlustussektoris, me oleme seda ka teistes sektorites näinud. ja ma arvan, et selle probleemiga tuleks samuti tegeleda ja lõpetuseks äh, sooviks rääkida veel inimtekkelistest katastroofidest. ma arvan, et need poliitikad, äh, mida me teame ja mille puhul me teame, et äh, neil on negatiivne mõju keskkonnale ja inimestele, need on sellised poliitikad, mida on vaja vältida ja tõkestada. ja ma arvan, et me peame mõtlema veel sellele, kuidas me kindlustusvaldkonnas äh, võiksime vältida äh, mulli tekkimist kindlustusturul, aga me muidugi esitame muudatusettepanekud raporti kohta. suur tänu raportöörile, kes äh, võttis, kes võttis algatuse ja esitas selle raporti, ehk sõna saab lühidalt ära langenud. tahaksin veidi täiendada pärast viimase kolleegi sõnavõttu. mis puudutab ennetamist äh, ja maavärinad, maavärinaid ja äh, hooneid, siis ma arvan, et tegemist on esmajoones riikliku ülesandega, äh, mitte Euroopa Liidu ülesandega, sest et ainult üle bürokratiseerimine võiks olla meie tegutsemise tagajärjeks ning teine asi, rahvusvaheline koostöö, sekkumine, ennetamine on ähm, teatavatel juhtumitel kindlasti mõistlik, aga see ei saa olla nii, et me nüüd ähm, kliimamuutuste tõttu äh, koostame väga mahukaid programme, see ei saa olla Euroopa Liidu ülesanne ning Rahvusvahelise Kliimanõukogu kaheteistkümnes aruanne ütles, et ekstreem juhtumil ka aastaks kaks tuhat viiskümmend või kaks tuhat ükssada tõuseb merepind äh, kuni kahekümne kaheksa meetri võrra. tegelik tase jääb kindlasti madalamaks ning Euroopas, äh, nii palju kui mina tean, ei puuduta see peaaegu ühtegi riiki. ning äh, me ei peaks looma selliseid riiklikke toetusi, mille põhjused tegelikult ei ole Euroopas, vaid hoopis teistes maailma piirkondades. aitäh, kas komisjon sooviks sõna võtta? ei soovi ja ma annan uuesti sõna raportöörile, et ta saaks äh, arutelu lõpetada. No. Commission est muette. Euh, donc, monsieur le rapporteur, vous avez la parole. härra raportöör, teil on sõna. Thank you, Mr Chair and thank you all. aitäh, härra esimees, suur tänu ka variraportööridele teie panuse eest näen, et me oleme põhilistes küsimustel ühisel seisukohal, nii et ma ennustan, et äh, koostöö on hea, kui me hakkame välja töötama kompromissettepanekuid ja üritame siis enne hääletust välja töötada lõpliku versiooni. olen väga optimistlik äh, ning veel kord suur tänu teie panuse eest! Merci, monsieur le rapporteur. Alors, le calendrier. aitäh ning äh, ajakava kohaselt on ette nähtud, et muudatusettepanekute esitamise lõpptähtaeg on kahekümne teine oktoober kell kaksteist ja äh, muudatusettepanekuid arutatakse kahekümne viiendal ja kahekümne kuuendal novembril komisjoni koosolekul ning seitsmeteistkümnendal detsembril toimub hääletus komisjonis ning äh, see peaks tulema siis äh, veebruarikuus täiskogu istungile ning see päevakorrapunkt on nüüd äh, läbi, aga aeg ei ole veel nii kaugel, et me võiksime hakata arutama järgmist teemat, nii et äh, praegu on siis istung katkestatud kuni kella neljani ja siis me jätkame proua Ferreira raportiga. nii et kell neli jätkame. Madame Schiff. Okay, um, we... nii kolleegid tundub et me võime vist jätkata kõik peategelased on kohal ja läheme siis edasi ja arutusele tuleb elisa raporti eelnõu pealkirjaks Ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduse korraks, ühtse äh, kriisilahenduse korra ja ühtse pankade kriisilahenduse süsteem. suur tänu, Sharon. kõigepealt see seadusandlik tekst, tekst, mis puudutab pankade kriisilahenduse korda omab äh, eri jooni, nimelt äh, me peame paralleelselt tegutsema selle teksti kallal, mis puudutab siis kriisilahenduse korda ja direktiiviga, mis on suunatud kahekümne kaheksale Euroopa Liidu liikmesriigile ehk teisisõnu direktiiv, mis puudutab pangandussektori äh, kriisilahendust. ühtne kriisilahenduse kord on siis ühtne süsteem, mis peab kehtima laiemalt ja on oluline, et need kaks äh, asja läheksid omavahel kokku. nii nagu esimesel arvamuste vahetusel välja tuli, äh, tahame me esitada muudatusettepanekuid sellesse ühtsesse järelvahe, järelevalvemehhanismi. ehk siis äh, ühtne järelevalvemehhanism ja seega me tegime ettepaneku, et me ei esita muudatusettepanekuid, mis läheksid vastuollu tekstiga, mis on arutelul triloogil ehk äh, siis äh, läksid vastuollu sellega, millest on räägitud seoses pankade kriisilahendusega. muudatusettepanekud ei puuduta põhimõttelisi küsimusi komisjoni ettepanekust mulle tundub, et üldiselt rääkides komisjoni ettepanek on väga ambitsioonikas ja vastab sellele, mida parlament nõudis kaks tuhat kümme. siin on üsna mitu väga huvipakkuvat elementi ja seega me ei peaks kaotama seda edumaad käest laskma, mida me oleme saavutanud selle teksti puhul ja üritaksime siis parandada seda teksti teatud elementide puhul. üks element äh, sellistest on äh, siis seesama kriisilahenduse kord, nii nagu esimesel arvamuste vahetusel öeldi, esitati muudatusettepanekuid ja seega on oluline, et need muudatusettepanekud jääksid, kuivõrd nende eesmärgiks on selgitada seda, et millised on need institutsioonid, kes võivad siis kuulutada seda, et mõni äh, Äh, finantsinstitutsioon on pankroti äärel ja lahen- ja käivitatakse see kriisilahenduse kord minu meelest see selgitus on väga oluline element, äh, sellepärast et tagada tuleb lihtsus ja läbipaistvus otsuse langetusprotsessis. see on seotud järjepidavusega ja loomulikult oluline on see ka järelevalveasutustele, et nendel, et oleks selgust nende kriteeriumite kohta, mida kasutatakse nii-öelda pankrotieelse kriisilahenduse osas. nii et äh, me arvame, et just nimelt järelevalve tasandil tuleb need ülesanded jagada, kuigi võib ette näha ka siin arvamuste vahetust erinevatel tasanditel äh, järelevalve ja, ja kriisilahenduse poole vahel. aga on oluline selgitada ära see, et kes vastutab äh, Eh, kriisilahenduse korra eest. ühte ma tahaksin siin kindlasti rõhutada ja mis, ja see puudutab siis parlamendi osalust. kui me rääkisime Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamisest, siis me juba rääkisime sellest. samamoodi see oli arutelul siis, kui me rääkisime järelevalveasutuste juhtkonna ametisse nimetamisest. meie seisukoht on jäänud samaks ehk teisisõnu, mis puudutab äh, ühtset järelevalvemehhanismi, siin tuleb jälgida teatud äh, põhimõtteid, eriti mis puudutab tegevdirektori ja asetegevdirektori kohta, tuleb tagada, et nende isikute ametisse nimetamisel on tagatud järelpaistvu, äh, vabandust, läbipaistvus ja parlamentaarne kontroll üks asi, mis on veel põhimõttelise tähtsusega ja mis on tekitanud arutelusid, nimelt laenu andmise mehhanism ja kõikvõimalikud äh, äh, tagatised, mis antakse riigi tasandilt siis, äh, siis kriisilahendusfondi tegutsemiseks. olukord on suhteliselt raske ja see on teema, mille osas Euroopa Parlament ei saa teha mingisuguseid konkreetseid äh, ettekirjutisi, kuid on oluline, et see protsess oleks usaldusväärne, ei saa oodata kümme aastat, enne kui äh, see fond on kogunud piisavalt vahendeid, et saaks käivitada kriisilahenduse korra nende vahenditega ja seega see kaitsemeede on minu meelest väga oluline. me peame tagama selle, et tegemist on osalt äh, siis avaliku sektori äh, fondiga ja on väga oluline, et paigas oleks selline struktuur, mis aitaks vahendeid tuua sinna fondi ja need, kes siis on selle menetluse alla äh,, alu, vabandust, ühesõnaga pangad, kelle jaoks see menetlus on kujundatud tegelikult me ei räägi siin mitte ainult pankadest, vaid kõikidest asutustest, mis lähevad kriisilahenduse kor- alla, need ülekanded siis tehtaks vastavalt riskidele. ja öö, äh, need võetakse siis panga vahenditest, mitte maksumaksja taskust, äh, fondi vahenditest, mitte maksumaksja taskust. ja nüüd äh, siis see kohustustest vabastamise kord meile meeldiks see, kui äh, meil oleks äh, siin selle fondi kasutamiseks võimalus äh, sellest hetkest, kui hoiuste määr on Activa A tüüpi. meil peab olema siin mingisugune päästik, mis selle protsessi käivitab, ette nähtud ja me arvame, et niimoodi me saaksime tagada usaldusväärsuse tul-, turgudel, et see nii-öelda päästikusüsteem käivitub siis, kui käivitub kohustustest vabastamise vahend. ehk teisisõnu, peab olema juurdepääs hoiustele. hoiuseid on erinevat tüüpi, sellele on ka siin tekstis viidatud kuid oluline on, et kui fond sekkub, kui äh, vahendeid üle kantakse ja varasid üle kantakse, siis on vaja äh, meil selle jaoks äh, päästikumehhanismi. ja see käivitub siis, kui minnakse teatud tüüpi hoiuste juurde nüüd problemaatiliseks on kujunenud ka seadusandlike eelnõude äh, rakendumiskuupäevad kriisilahenduse kord ja ühtne järelevalvesüsteem. Need on äh, tegelikult ju ühe mündi küljed ja on oluline, et äh, oleks järjepidevus nende tekstide puhul ja et ei oleks, äh, ei tekiks siseturul tõrkeid, äh, sellepärast et need äh, dokumendid käivituvad erinevatel hetkedel. Need on kõik elemendid, millest me rääkisime juba esimesel arvamuste vahetusel, muudatusettepanekud on teil käes, need on esitanud kolleegid, mina olen teinud mõned lisamuudatusettepanekud Äh, kui need lähevad, äh, need käivad täiesti käsikäes sellega, mida ma siin ütlesin ja loodetavasti, et tänu muudatusettepanekutele õnnestub meil see raport senisest paremaks kujundada. suur tänu Rahvapartei nimel, Corinne Wertmann-Kool. Yes uh,, thank you very much. jah, aitäh. suur tänu Elisale konstruktiivse koostöö eest, ähm, millega oleme algust teinud. ma väga hindan seda, neid ühiseid jõupingutusi ja seda, et me soovime seda küsimust võimalikult kiiresti läbi vaadata, aga eelkõige on tähtis muidugi meie töö kvaliteet. see ettepanek Äh, ühtse kriisilahendusmehhanismi kohta on Pangandusliidu üks väga tähtis sammas ja parlament peaks tegema kõik endast oleneva selleks, et jõuda kokkuleppele enne Euroopa Parlamendi valimisi. nii et ka minu jaoks on tegemist väga tähtsa küsimusega. selleks, et tangot tantsida, on vaja kahte äh, tantsupartnerit ja sellepärast on tähtis ka see, mida teeb nõukogu Liisaga olen nõus, et tõesti komisjoni ettepanek läheb õiges suunas ja ma loodan, et meil õnnestub ka nõukogu selles veenda. teiseks, ma arvan, et väga tähtis on see, et äh, see, mis me kriisi ühtse järelevalvemehhanismiga saavutasime, on väga tähtis äh, ja Marianne Tyson oli toona meie raportöör ja me ei tohi jalge alla tallata nüüd neid edusamme selle direktiivi läbivaatamisel. see on väga keeruline. kriisila-, see on sama tähtis ka kriisilahenduse puhul, on väga tähtis et me tegutseksime ning mul on küsimus paari muudatusettepaneku kohta. see, eh, mida räägiti sellest, millal fondi vahendeid kasutatakse, minu arvates on tegemist küsimusega, mis tuleb lahendada kriisilahenduse korra direktiivi kaudu, selleks et tagada võrdsed võimalused kogu Euroopas. ja ma kahtlen selles praegu ja mulle tundub, et see muudatusettepanek läheb vastuolu sellega, mida me oleme siiamaani kriisilahenduse korra direktiiviga saavutanud. nii et tegemist on küsimusega, millega me peame tegelema. mis puudutab kohaldusala, siis olen täiesti nõus, et tuleb kaasata kõik pangad kohaldusalla, me tegime seda ka SSM-i puhul ja peaksime seda tegema ka nüüd peale selle tuleb äh, paika panna see, kuidas kohelda väiksemaid paik-, pankasid, sest nemad ei ole äh, varakvaliteedi analüüsiga kaetud ja see küsimus tuleb lahendada enne, kui me asu-, asume nende uute direktiivide kallale ja ma arvan, et me peaksime selge seisukoha välja töötama selle kohta, kuidas me suhtume väikestesse pankadesse, sest ka nemad peavad panustama äh, fondi äh, proportsionaalselt küll. ja neil on ka siis võimalik kasu lõigata sellest fondist, nii et tõesti peaksime mõtlema, kuidas see väiksemate äh, pankade küsimus lahendada. praegusel hetkel äh, ma ei tea, kuidas seda teha. teiseks, komisjoni roll. seda on arutatud nii siin kui ka nõukogus. olen nõus kõigiga, kes on öelnud, et äh, me ei peaks äh, jätma siin iseotsustamisõigust mitte ainult komisjonile ja mis puudutab riigiabi, siis siin ka tõesti tuleb jätta pädevus komisjoni kätte kuid me peaksime nõu, nõukogu rakendamispädevused tugevamaks jätma. ja minu arvates me ei peaks mitte vaatama, kes kuuluvad nõukogusse ja mina siiski leian, et nii Keskpank kui ka komisjon äh, peaksid saama hääletusõiguse, äh, sellepärast et äh, äh, mõlemal on ka oskusteave ja oleks väga tähtis, kui neil oleks võimalik kaasa rääkida nõukogus. igal juhul tuleb meil hoolitseda selle eest, et ühis, et eelkõige võideldakse siin ühenduse huvide eest. meil tuleb vaadata ka läbi ülesanded, kuid seda võib rääk-, sellest võib rääkida hiljem üksikasjalikumalt. mis puudutab äh, kriisilahendusfonde, siis olen täiesti nõus Eliisaga, meil on vaja siin alternatiivset varianti. kuid äh, kaitsemeedet äh, kuid väga tähtis on, et me vaataksime seda küsimust paralleelselt äh, SRM-iga ja mulle on jäänud mulje, et euroalal on äh, aru saadud äh, sellest vajadusest, see tuli välja ka rahandus- ja majandusministrite nõukogus. veel üks küsimus, mida tahaksin mainida konfidentsiaalsuse küsimus. Need kriisilahenduskavad, mida pangad peavad esitama. nõukogu tahab äh, neid vaadata äh, tahab neid läbi vaadata koostöös kesk Keskpanga nõukoguga, kuid mulle tundub, et see on riskantne, sellepärast et äh, konfidentsiaalne info võib äh, lekkida. nii et äh, väga tähtis oleks, et siin tehtaks vahet täiskogu ja rakendava kogu vahel. nii et ootan ära kolleegide arvamuse ja loodan, et me saame võimalikult kiiresti selle küsimusega edasi minna ja tegemist on äh, küsimusega, mis puudutab ka meie komisjoni ja meie sekretäriaati, et kuidas äh, mõlemas direktiivi puhul äh, edasi minna. suur tänu, Silvil ei olnud võimalik siin olla, nii et ta andis mulle mõned märkmed ette lugeda aga tahaksin sõna võtta iseenda nimel, kuid äh, teen seda siis hiljem äh, kõnelejate vooru ajal, nii et ALDE fraktsiooni nimel Silvi ütles, et ta tervitab ettepanekut, seda on tõesti vaja. on tähtis, et äh, mehhanism toimib ja tema äh, Äh, soovib, et me oleksime kooskõlas nende sätetega, mis on välja töötatud äh, SSM-is ja tuleb arvestada ka SRM-iga, nagu ütles Liisa. siin on olnud terve rida ettepanekuid äh, ja on väga tähtis, et SSM ja kriisilahenduse korra direktiiv oleksid omavahel kooskõlas Äh, riigiabi ja kriisilahenduse vahel äh, tuleb täpselt paika panna, ähm, millal sekkutakse komisjonile, tuleb, äh, komisjonil on praegusel hetkel kriisiabi osas väga suur mänguruum siis ähm, eelnevalt antud äh, abi on lõplik, ta on nõus, et meil on vaja ka kaitsemeetmeid, kuid see ei peaks olema eeltingimuseks selleks, et SRM saaks jõustuda. meil võib olla see asutus, mis tegeleb nende küsimustega ja lahendus tuleb leida õiglasel alustel ja kõik liikmesriigid peaksid andma siinkohal oma panuse mis puudutab äh, hääleõigust, siis äh, keskpanga vaatleja peaks, ei tohiks olla hääleõigust, sest tegemist on ühelt poolt kriisilahenduse pädevusega ja teiselt poolt ka järelevalve pädevusega ja peale selle tuleb mõelda ka lähteriigi ja sihtriigi põhimõtte peale. nii et süsteemse tähtsusega võõrustajatel peaks olema rohkem sõnaõigust peaks olema võimalik äh, ka äh, investeerida mm, kõrge ristiga fondidesse, kuid siin tuleks ka geograafilist vahet teha vetoõigus, nii nagu artiklis kuus lõikes neli kirja paika pandud, kaob ära siis, kui ei ole Äh, nõutud ka liikmesriikide toetust ja peale selle SRM-il peaks olema õigus ka ekspertkomisjoni kokku kutsuda. ja ekspertide oskusteave oleks väga tähtis. Need olid mõned kommentaarid, me saame hiljem äh, rääkida sellest täpsemalt, see siin oli tõesti väga lühike kokkuvõte ja nüüd läheme edasi roheliste juurde ja Sven, palun. Philippe who is co-shadowing this with me. Philippe, kes on minuga koos variraportöör, istub ikka veel ITRE-s hääletusel. kõigepealt suur tänu Elisale selle raporti eest ja suur tänu komisjonile, et te olete selle äh, kohase ettepaneku teinud ja edusamme olete teinud antud küsimuses. asi on oluline selleks, et ühtne stabiilsusmehhanism, vabandust, järelevalvemehhanism, mille osas me siin kõik üheskoos hääletasime, ka realiseeruks. on selge, et tegemist on väga öö, äh, olulise momendiga sellepärast et ühtne järelevalve ilma ühtse kriisilahenduse korrata ei ole eriti tõsiseltvõetav ja ja selles meie probleem seisnebki. ja järgmine küsimus on see, et mis saab siis olema ühtne kaitsemeede. komisjon sellele vastab isegi kui mineviku probleemide puhul on rahvusriik see kes esimesena vastutab kui kohustuste vabastamise mehhanismist kreeditoride puhul ei piisa. nüüd edasi mis puudutab konkreetselt elisa raportit ja neid muudatusettepanekuid mille me kavatseme esitada nende kohta ma tahaksin öelda järgmist kõigepealt äh, me mõistame seda, et artiklid kakskümmend seitse ja kolmkümmend selles ähm, raportis üritavad nõrgestada komisjoni rolli teatud valdkondades. loomulikult äh, need arutelud ongi väga keerulised, et milline on komisjoni roll kogu selles asjas. me vaatame huviga seda, millised on läbirääkimised Euroopa Kohtus praegu kohus äh, võib äh, anda õigusliku aluse osas teatavad vastused, aga niikaua, kui me tegutseme praegu välja pakutud äh, õigusliku aluse kohaselt, peame me komisjonile andma piisavalt pädevusi selleks, et kogu selle protsessi legaalsus ei, ei satuks küsimärgi alla. mõistagi oleks huvide konflikti vältimise huvides ja kogu protsessi politiseerumise vältimiseks ette näha hoopis teistsugune ülesehitus. sarnast äh, arutelu me pidasime Keskpanga ja järelevalvemehhanismi osas, aga praeguse äh, aluslepingu ja kohtupraktika kohaselt äh, peaks komisjoni roll olema väga tugev selleks, et nad saaksid täita oma ähm, õiguslikke kohustusi, kohustusi, nii et selles osas me tahaksime lisaselgitusi ja me loodame, et need selgitused tulevad üsna pea Euroopa Kohtust, et äh, nad ütlevad, mis on mõeldav ja mis ei ole mõeldav ja et me saame selles osas ka siis suuremat selgust. nüüd Elisa, muudatusettepanekud seitsekümmend kaks ja seitsekümmend kaheksa, ta räägib siin äh, ühenduse äh, avalikest äh, teenustest, vot sellest me ei saa täpselt aru, mida siin on mõeldud. sellepärast, et kui see fond jääb täitmata, siis on äh, lahtine veel see, mis siis saab. aga ma arvan, et seda ei peakski siin määruses lahendama, eriti võttes, võttes käibele mingisuguse termini, mis ei ole väga selge. nüüd äh, muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, see puudutab hoiustajate äh, kaitset, hoiustajaid tuleb kaitsta. kõige parem viis selleks oleks lõpuks ometi Peeter Siimoni raport vastu võeta, võtta, seda me ootame juba äh, kaks aastat, aga kui minnakse kohustustest vabastamise vahendi juurde, siis on teinekord küll Äh, mõistlik see, et suured hoiustajad kaotavad siis üle selle saja tuhande euro piirsumma teatud osa oma hoiustest, kui et raha tuleb maksumaksja taskust jällegi. nii et äh, jah, põhimõtteliselt see põhimõte kui selline on õige, aga äh, rohelised ei arva, et väga suurte hoiuste puhul peaks ka need olema täies mahus kaitstud ja nüüd muudatusettepanek kolmkümmend neli, selles osas me tahaksime ka lisa selgitusi, nimelt eh, selle instrumendi teisendamine eh, ja kasutatakse siin sõna konversioon. Liisa, äkki sa selgitad, mis eh, on selle muudatusettepaneku taust? ja sama muudatusettepanekuga kuuskümmend viis, ka siin me tahaksime täpselt aru saada, mis on selle muudatusettepaneku mõte nimelt võetakse ära võimalus liikmesriikidelt pidada veel nõukoguga üks äh, arutu, arutelu maha äh, rahaliste kohustuste üle. ja nüüd minu e-, enda muudatusettepanekud, sellest ma tahaksin natukene rääkida. tegelikult on palju argumente, mille alusel see süsteem peaks kehtima kõikide pankade jaoks ja mitte ainult suurte pankade jaoks. minu meelest äh, selline süsteem, mis ütleb, et ainult need pangad, mis lähevad ühtse järelevalvemehhanismi alla, peaksid olema osa ühtsest kriisilahenduse korrast ja fondist ja ja järelevalvest ja väiksed pangad äh, siis äh, jäävad jällegi rahvusriigi äh, Äh, hallata, see asi ei toimi, miks? sellepärast, et äh, liikmesriigid siis näeksid, et iga kahekümne aasta pärast tuuakse sisse uus pankade süsteem ja Saksamaa valitsus praegu sellele surubki ja nad on euroalas selle seisukohaga küll eraldatud, ja aga mida nad välja pakuvad, äh, pakuvad välja, et umbes Müncheni suurused rahvusriigid peaksid tooma sisse oma pangandussüsteemi kus siis iga paarikümne aasta pärast vaadatakse see kriisilahenduse kord üle, aga nendel ei olegi mitte mingisugust kogemust kriisilahenduse lahendamiseks ja sellepärast on just nimelt Ühendriikides föderaalne kriisilahenduse kord ette nähtud ja amet ka föderaalne. põhjused selleks on väga selged sest ainult nii on võimalik üles ehitada toimivat institutsiooni, millega saab kaitsta jällegi maksumaksjaid selle eest, et nemad peavad kogu selle arve kinni maksma aga ma tean, et paljudes riikides, ma tunnen neid pangandussüsteeme hästi, kaasneb risk ja see on nii Saksamaal ja, ja Austrias ja see on ka Saksamaa valitsuse põhjus, vabandust, kaalutlus, et institutsionaalsed kaitsesüsteemid Need on põhimõtteliselt ära teinud osa sellest tööst, mille meie tahaksime nüüd üle anda Euroopa tasemele ja kuivõrd nendel juba on asutused paigas, kes seda tööd teevad, siis nad peavad äh, sellega rohkem, vabandust, vähem sisse maksma justkui fondi. nimelt pangad, mis ei ole institutsionaalse kaitsesüsteemi äh, osad, peaksid siis maksma rohkem ja niimoodi üles ehitatakse Saksa äh, kriisilahendusfondi ja nemad arvavad, et seda peaks tegema nii ka Euroopa tasandil. Peeter Siimoni raport teeb just nimelt see institutsionaalsed tagatised hoiutuste tagamisel äh, üheks tagatiseks ja need kes siis ise ennast kaitsevad peaksid vähem maksma fondi sisse vot see lahendaks selle probleemi mõneti aga me peame vaatama kuidas äh, nõuda pankadelt seda et äh, neid tõesti oleks võimalik siis Ehm, nõuete kohaselt ehm, likvideerida või kriis lahendada. Silvi Kular ütles täiesti õige, et parlamendina peaks meil siinkohal olema samasugused sõna, kaasarääkimise õigused, kui meil olid ehm, keskpanga puhul ehk sõlmiti siis institutsiona-, institutsioonide vaheline kokkulepe. siin me peaksime nõudma endale samasugust õigust kontrolli pädevust ja peame ütlema lõpuks, et need era- ja avaliku sektori rahandusmehhanismid võivad tulevikus äh, käivituda äh, kriisilahenduse fondi toetamiseks ja sellega lõpetan ja toetan äh, siis enamuses seda, mida ütles Elisa, välja arvatud need, need muudatusettepanekud, millele ma viitasin ja ootan siis kolleegidelt seda, et me kiiresti lahendame selle küsimuse. Korinil on täiesti õigus, kvaliteet on oluline, aga lisaks sellele me peaksime üritama siin praegu ka nõukoguga nii kiiresti kui võimalik kokkuleppele jõuda. suur tänu, ütleb esimees. konservatiivide ridadest ei ole kedagi saalis, kuue nimel Jürgen Klute. <clears throat> jaa, tänke. aitäh, Sharon. ma ei ole küll variraportöör, aga kolleeg ei ole siia veel äh, jõudnud liiklusprobleemide tõttu, seetõttu meil ei ole õnnestunud ka konsulteerida. aga põhimõtteliselt me arvame, et see raport on õige, läheb õiges suunas on aga mõningad probleemid, mis vähemalt minul siin on ja me peame vaatama, et milline tuleb arutelu äh, seoses muudatusettepanekutega ja need probleemid puudutavad äh, kohustustest vabastamist, otsust, soovitakse äh, kaitsta maksumaksjaid, aga ma ei ole kindel, kas äh, sellist äh, mõju saavutatakse kohustustest vabastamise kaudu. tuleb äh, tagada see, et see kaitse ta-, tasa, tase sada tuhat eurot hoiuste puhul jääks alles, aga mis saab nendest summastest, summadest, mis seda ületavad, see puudutab kohati ka väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, mis võivad siis kaotada suurema osa oma vahenditest ja minu küsimus on, et äkki see Äh, toob endaga kaasa selle, et äh, mõningates valdkondades on jälle vaja riiklikke äh, toetusi selleks, et tegeleda stabiliseerimisega ja see ei puuduta mitte üksnes kindlustust, aga äh, näiteks kui tegemist on pensionikindlustusega või siis äh, kui see tähendab seda, et äh, kohustustest vabastamise tõttu seal suured summad kaduma läheb, lähevad, siis põhimõtteliselt on tegemist lihtsalt probleemide teise kohta lükkamisega. Need on need kaks küsimust, mis mul on kohustustest vabastamise suhtes, aga Toomas Endel järgmisel korral kindlasti annab ka oma panuse ja tegeleb selle teemaga kindlasti oluliselt deta detailsemalt veel. Um, um... suur tänu. ja nüüd äh, saavad äh, siis sõna ülejäänud kolleegid. Wolf Klints, palun. jaa, see on aitäh, Sharon. juba üsna palju on ära öeldud, seetõttu teen ainult mõningad märkused. ma arvan, et tegemist on äärmiselt olulise teemaga ja seetõttu on mul tegelikult äh, kahju, et Elisa selgituste ajal oli siin väga vähe kolleege kohal. me peame vaatama, et me ei langeks sellesse lõksu, et me leiame lahendused äh, ühtse kriisilahendusmehhanismi jaoks, mis ei ole kooskõlas aga nende, äh, nende äh, lahendustega, mis leitakse seoses teiste praegu arutlusel olevate teemadega. nii et ma teen ettepaneku, et me samuti nagu pangandusameti ja teiste teemade puhul teeme, teeme nii, et raportöörid teeksid koostööd ja et kaasataks tõesti kõik inimesed, kes selle valdkonnaga tegelevad. Corinne juba ütles, et teema on väga oluline, aga me peame sellest hoolimata tagama ja just nimelt seetõttu tagama kõrge kvaliteedi ja ja seetõttu on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg väga lühike. nii et ma loodan, et, et meie muudatusettepanekute kvaliteet ei kannata selle all. mis puudutab aga mahtu, siis ma ei ole Sveniga nõus, ma ei arva, et oleks mõttekas kriisilahendusraamistikku teistmoodi korraldada kui järelevalvet. kui me kaasame kõiki panku, siis äh, minu meelest ei ole see mitte üksnes vastuolus mm, proportsionaalsuse põhimõttega, vaid ka see on vastuolus lähimuspõhimõttega ja kui me suudame sellise rahastamislahenduse äh, saada, nagu sina äh, ette panid, siis minu meelest tähendaks see seda, minu meelest tähendaks see IPS-ist äh, väljaostamist, äh, nii et mina ei arva, et äh, see oleks mõistlik lahendus. mis puudutab kriisilahenduse asutusi, siis komisjoni ettepanek on, et kesk, Euroopa Keskpank ja riiklikud asutused jälgiksid olukorda ja siis ütleksid, et kas pank on veel eluvõimeline või mitte, aga see kriisilahendusnõukogu ja komisjon võtavad siis vastu lõpliku otsuse. kas äh, see on õige toimimisviis, selle üle me peame veel mõtlema. see on suhteliselt äh, kohmakas ja keerukas pro-, mm, protseduur ja minu küsimus on, et kas komisjon on tõesti, kas komisjonil on tõesti legitiimsus, et äh, nende suurte probleemidega tegeleda, nii et me peame selle üle veel mõtlema mis puudutab fondi, siis me tõesti teame, et seda fondi on vaja, me teame ka, et äh, selle fondi vahendid ei tule kokku üleöö ja mm, tõesti kestab see väga kaua, ma ei ole kindel, et kümnest aastast piisab, võib-olla kestab see viisteist aastat, äh, kuni meil on piisavalt palju vahendeid, äh, et et äh, me võiksime rääkida sellest, et fond äh, on äh, võimeline igasuguseid probleeme lahendama. viiskümmend viis miljardit minu jaoks, e-, Eurotsooni jaoks jääb sellest väheks. Saksamaal on vastu võetud äh, seadus äh, sama fondi, suguse fondi kohta ja äh, selle loomisega juba tegeletakse ja seal on mahuks ette nähtud seitsekümmend miljardit, nii et tõesti, need ei ole kuidagi korrelatsioonis ja niikaua, kuni ei ole seda, selle fondi rahad korra, koos, on vaja ka kaitsemeedet ja need ettepanekud, mis äh, selle kohta tehtud on, ei vii meid äh, see lahendusele lähemale, sellepärast et äh, de facto tähendaks see ikkagi seda, et maksumaksjad kannaksid riski, ükskõik kas tegemist on ESM-iga, mis peab tegutsema hakkama või mingisuguse teistsuguse fondiga, see oleks võimalik ainult siis, kui äh, oleksid olemas vastavad tagatised ja need tagatised põhimõtteliselt tähendavad ikkagi, et äh, maksab maksumaksja. fondi kasutamine ning äh, kasutamise üle otsuste langetamine peaks toimima nii, et, et on kuus otsustavat häält ja kaks äh, Äh, kuuluvad siis liikmesriikidele hetkel seitseteist, tulevikus kaheksateist äh, liikmesriike, siis tuleb äh, komi-, esimees ja komisjon ja ja Keskpank, nii et kaks liiget esindavad liikmesriike, aga minu meelest ei ole tegemist tasakaalustatud otsuste langetamisega, sellepärast et Euroopa Keskpangas on ka kõige väiksematel liikmesriikidel sama hääleõigus, aga siin oleks äh, liikmesriikide häältel põhimõtteliselt sama öö, äh, otsustusõigus nagu komisjonil või Euroopa Keskpangal. sellega tuleb tegeleda. aga mis äh, saab siis öö, nendest riiklikest fondidest, mida praegu üles ehitatakse, näiteks Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias, Rootsis, teistes riikides, tegeldakse nende fondidega, neid luuakse erinevatele kriteeriumitele tuginedes, fondide suurus on erinev ja need fond, vahendid, mis sinna kogunevad, neid osaliselt kasutatakse ka teistsugustel eesmärkidel, nii et tuleks ka selle teemaga tegeleda ja hoolitseda selle eest, et me ei laseks kahekordselt kinni maksta ei saa ju öelda nii, et te kõigepealt rahastate oma siseriiklikku fondi ja lisaks sellele siis hakkate rahastama ka Euroopa fondi. kokkuvõttes oleks tegemist sellise finantskoormusega, mis võiks minna liiga kaugele. ja mis meil siin veel siis on? näiteks see küsimus, kus see fond peaks olema, minul ei ole midagi iseenesest selle vastu, et see fond oleks Brüsselis, aga nagu Corinne ütles, on tegemist Pangandusliidu väga olulise teise sambaga. et meil on siis järelevalve, Euroopa Keskpank, Euroopa Keskpanga järelevalve, ESM ja see ei ole selles kohas, kus ähm, Euroopa Keskpank ja Euroopa Keskpanga järelevalve, vaid see on äh, hoopis Brüsselis. nii et ma ei tea, kas see on mõttekas, kas see pigem teeb töö raskemaks selle kergendamise asemel äh, see oleks samuti asi, mille üle me peaksime mõtlema. ja võib-olla viimane asi. me ütleme, et äh, artikkel sada neliteist äh, Euroopa Liidu toimimise lepingus peaks olema meil äh, õiguslikuks aluseks, kuna see annab panuse siseturu tugevdamisse kui me oleme ausad, siis äh, tegemist on üksnes siseturu ühe osa äh, tugevdamisega, Eurotsooni tugevdamisega ja võib-olla tähendaks see hoopis äh, kahekümne kaheksa liikmesriigi jaoks siseturu häirimist ja ras-, toimimise raskendamist, nii et tulevik näitab, mis milline olukord on, võib-olla määrus saaks siin lahenduseks olla, aga siin äh, me ei saa määrust koostada, meil on vaja direktiivi, sest see ei ole nii range. mina ei ole jurist, aga ma tahaks küsida, et võib-olla me siin natuke, oleme natuke liiga paindlikud, et võib-olla me peaksime siiski juristide arvamust küsima um,. Right now uh,, Gio. Gio Coffeo, palun järgmisena aitäh, Sharon. teen väga lühidalt, tahaksin rõhutada, kui oluline on see küsimus, mida me täna arutame ja äh, rääkida sellest, et meil on vaja luua seos selle küsimuse ja pangandusliidu küsimuse vahel. ja tahaksin öelda, et äh, kui meil õnnestuks selline süsteem luua, siis see suurendaks äh, usaldust süsteemi vastu ja see võimaldaks äh, ka laene muuta kättesaadavamaks, sellepärast et on arusaamatu see, et ettevõte, mis soovib saada laenu ettevõtte arendamiseks, äh, peab äh, mõnes riigis maksma kaks korda suuremaid intresse kui teises ja vaja on äh, kaotada ära see side liikmesriigi ja pankade vahel. me oleme hakanud tegelema tööga ja meil on vaja äh, selle nädala lõpuks esitada muudatusettepanekud. ma tahaksin äh, välja tuua mõned asjad, mis on äärmiselt olulised selle teema jaoks. esiteks on juttu äh, kaitsemeetmest. see kaitsemeet-, meede oleks seotud laenudega, see võimaldaks tagada usalduse süsteemi vastu ja kui see nii on, siis oleks vaja juba praegu mõt-, hakata mõtlema Euroopa tasandi kaitsemeetme peale, et tege-, et meil oleks ühenduse reeglid, see on äärmiselt oluline teema, et me saaksime juba praegu välja saata sõnumi, et asi on usaldatav oma kodanikele ja laenu, laenajatele ning teiseks äh, vaja on ette näha nõukogu meet-, mm, otsuste äh, apelleerimise kord. tihtipeale võetakse vastu selliseid otsuseid pärast ja oluline on, et et oleks võimalik nende otsuste, neid otsuseid vaidlustada. sellele ei ole eriti palju tähelepanu pööratud, aga minu meelest peaks seda tegema ning kolmandaks see, kuidas äh, Euroopa kriisi lahendamise fond äh, võiks omada sidemeid riiklike fondidega. see on äh, samuti teema, millele on vaja rohkem tähelepanu pöörata ning lõpetuseks, milline on seos kriisilahendusnõukogu komisjoni ja nõukogu vastu, et järelevalvega otsused võtab vastu nõukogu, kriisilahendusnõukogu ja äh, järelevalvet teeb komisjon. Äh, nende teemade kohta ma sooviksin teha ka muudatusettepanekuid, ma tahaksin tänada raportööri ning samuti kõiki var-, variraportööre selle eest, kuidas nad äh, selle teemaga on tööd teinud ja ma loodan, et meil õnnestub see, selle teema käsitlemine lõpule viia. ja loomulikult peame me tähele, järgima seda tähtaega, mis meil on ette antud, et see küsimus saaks lahendatud enne Euro Euroopa Parlamendi valimisi, aitäh. okei okay,, thank you uh.... suur tänu, järgmisena härra Dorfmann. jah, suur tänu, proua esimees kolleeg Wolf Klints ütles juba enne väga palju ära sellest, mida mina tahtsin rääkida. ma tahaksin veel kord tagasi tulla väikeste pankade juurde. ma ei ole nõus sellega, mida ütles Sven Kiigold, et need praegu juba olemasolevad fondid näiteks ühistupankade puhul ei oleks võimelised äh, kriisi lahendamisega hakkama saama, sellepärast et neil ei tule seda väga tihti teha. otse vastupidi, reaalsus näitab, et tegelikult need fondid tõesti on võimelised äh, lahendama ette tulevaid äh, probleeme ja et seda on võimalik teha ka ühe pangagrupi sees. on väga tähtis ja väga paljud eelkõnelejad ütlesid ka seda, et me peaksime tõesti järele mõtlema, kuidas kaasata väikese ja keskmise suurusega pangad fondi. kui me tahame, et see, mis meil on juba praegu olemas olemas ja see, mis kriisis on ka väga hästi pannud püsima jääks, siis võiks üheks lahenduseks olla kindlasti see, et me nendele pankadele väga suurt koormat peale ei paneks või siis see risk, äh, et me arvestaksime nende riskimääraga, kui nad fondidesse sisse maksavad. küsida tuleks, kas meil riiklikul tasandil on äh, riskid kaetud, et kui see tõesti nii on, mida me siis veel nendelt pankadelt ootame, mida nad peaksid ootama ka Euroopa tasandi fondilt, need väikese keskmise suurusega pangad ja siin tõstatub üldse see küsimus, kas on mõttekas neid pankasid äh, kriisilahendusfondi kaasata. ma arvan, et me peaksime tõesti üksikasjalikumalt selle probleemiga tegelema ja leidma lahenduse, mis annab ka väikesele keskmise suurusega äh, pankadele võrdsed võimalused turult, sest see, millest me praegu siin räägime, äh, on kulukas. kust tuleb see raha, mida need pangad fondi maksavad? Nende klientidelt. ja sellepärast on väga tähtis et me pankasid võrdselt kohtleksime ja hoolitseksime selle eest, et need äh, pangad, mis on juba tagatissüsteemid välja töötanud, ei peaks kandma topeltkoormat. võib-olla selle eest, et nad siiamaani on olnud juba äh, piisavalt äh, ettenägelikud ja hoolikad, aitäh! suur tänu ja Gunnar Hökmark, palun! Thank you very much and thanks for um, all interventions here. I think suur tänu, suur tänu teie sõnavõttude eest. Is having listened to all the kuulasin kõiki neid mõtteid selle kohta, kuidas äh, pankade kriisilahendusega tegeleda ja see on tõesti tähtis küsimus, on väga tähtis, et me saaksime korraliku äh, kriisilahenduse direktiivi ja et see oleks kooskõlas ka muu õigusandlusega, sest muidu on meil väga suur risk, et erinevad filosoofiad, erinevad probleemi lahendus äh, lähenemised põrkuvad. ja kui meil ei ole seda kooskõla, siis see toob endaga kaasa ebakindluse, ebaselguse ja tegelikult tekib siis ka väga palju võimalusi asju valesti teha nii et see süsteem on väga tähtis, samamoodi nagu me, et me oleksime kooskõlas ka hoiuste tagamise süsteemiga. meil tuleb praegused probleemid lahendada, meil tuleb äh, vaadata üle hoiuste tagamise ja kriisilahenduse mehhanismid ja kui komisjon tegi selle ettepaneku kriisilahenduse mehhanismi kohta, siis äh, tuli meile veel lisaks ka nõukogu tekst, mis on jälle väga naljakas selle küsimusega tegelemise viis, kuid see toob ka välja seda, selle, et meil on vaja asju teha loogiliselt ja kõigepealt tuleb siiski astuda esimesed sammud, enne kui minnakse teiste juurde. tulles nüüd tagasi selle juurde, mida ma ütlesin, nimelt see kohustustest vabastamise süsteem, see peaks olema ühesugune, meil ei saa olla nii, et et äh, Äh, kriisilahendusmehhanismis on meil üks kohustustest vabastamise süsteem ja mõnes teises süsteemis teistsugune. me räägime siin erinevatest äh, meetmetest, aga tegelikult on probleemi juured ühesugused ja meil on kaks erinevat seadusandlikku protsessi, mis toimuvad ühel ajal see mõjutab ka tegelikult arutelusid kriisilahendusmehhanismi üle nimelt minu arvates on väga tähtis, et me töötaksime välja süsteemi, mille puhul pangad on võimalikult äh, äh tugevad ja igaüks, kellel on pank või kes investeerib pankadesse, teab täpselt, et äh, tal ei ole võimalik kulusid äh, kellegi teise taskusse kanda. see näitab ka kui tähtis on stabiilsus ja see, et valitsused kriisiaegadel tagaksid stabiilsuse. olles kuulnud seda arutelu siin kaitsmemeetmete üle, ma tean, et kõik tahavad, et kuskil oleks mingi kaitsemeede, aga loodetavasti mitte sinu enda koduõuel. kaitsemeede peaks olema kuskil mujal ja see tegelikult võib tuua endaga kaasa teisi moraalseid äh, riske, mida me soovime vältida. kui me töötame välja süsteemi, mille puhul valitsused ja liikmesriigid ei ole, võivad mööda hiilida oma vastutusest, ähm, siis loodetakse, et on alati kuskil keegi teine, kes nende probleemidega tegeleb me kõik oleme kuulnud arutelusid kriisilahendusfondi kohta ja ma arvan, et on väga tähtis, et me mõtleksime selle peale, et ükskõik kui suur ja mahukas see fond ka Euroopa Liidu tasandil poleks, sellest ei piisa selleks, et lahendada neid äh, suuri väljakutseid äh, laiapõhjalises süsteemses kriisis. kui meil on võimalus äh, tegutseda, kasutades erinevaid meetmeid, siis me kõik loodame, et probleem lahendatakse nii, et ei oleks mingeid finantskohustusi endal vaja kanda. aga seda kõike tuleb siis selgeks rääkida. Äh, aitäh, ma hoiatasin, et ma panin ka iseenda kõnelejate nimekirja, nii et võtan nüüd sõna mina näen ka siin konflikti selles ettepanekus, jah, poliitiliselt äh, olen täiesti nõus sellega, et on tähtis see süsteem paika panna ja pangandusliidu ettepanek äh, ellu viia ja tugevdada kogu seda pangandusliidu projekti, aga mida rohkem ma seda vaatan, seda rohkem ma küsin endalt, et kas tõesti oli mõistlik see kõik ühte seadusloomelisse projekti kokku panna, sest asjad kipuvad liiga keeruliseks minema. olen nõus sellega, mida Gunnar ütles just praegu. see põhiline dokument, mis tegeleb kohustustest vabastamise kõikide reeglite ja kogu selle paindlikkusega, et see kõik on pankade kriisilahenduskorra direktiivis kirjas ja et me ei saa, et üks äh, osa Euroopa Liidust lahendaks äh, kriise ühtemoodi ja teine teistmoodi. nii et äh, kui tundub, et see, et meil on nüüd ka ühtne järelevalvemehhanism, siis see on tegelikult asja veelgi keerulisemaks ajanud. ma tean, et Liisa tõstatas ka selle küsimuse et see, kuidas on see nüüd siia seadusandlusesse põimitud koos kõikide teiste meetmetega, on täiesti selge, et meil on vaja sellist kriisilahendusasutust, nii nagu me seda tegime ka varasema määruse puhul ja siis äh, liikmesriigid võivad ise otsustada, et äh, et kuidas nad selle direktiivi rakendavad, kui neil on asutus. aga kui me teeme siin vihjeid kriisilahendusdirektiivile, see võib-olla oleks isegi parem äh, lahendus meil on kriisilahenduse korra direktiivis probleem sellega, et äh, kes peaks siis selle kriisilahenduse läbi viima ja siin mängib väga tähtsat rolli komisjon. tihti öeldakse, et kriisilahendusasutus, mida me soovime luua, et seda võiks võrreldada äh, USA asutusega, aga mingi nõukogu, kus on erinevate liikmesriikide esindajad, ei saa USA vastavat asutust peegeldada, sellepärast et seal on tegemist korraliku rakendava asutusega, mis tegeleb pangandusjärelevalvega. tegemist ei ole mitte ainult kriisilahendusasutusega, vaid need tegelevad ka finantsjärelevalvega ja tihti öeldakse, et nad siiamaani ei ole tegelenud väikeste pankade probleemide lahendamisega, aga kui tegemist on suure pangaga, siis isegi USA-s hakatakse vaatama, et mida kõike oleks vaja veel ära teha. ma arvan, et meil tuleks sellega arvestada ka siis, kui me räägime sellest võõrustajariigist ja koduriigist. kuidas see kriisilahendusmehhanism peaks toimima, kui meil on selline üks kontaktpunkt. me oleme ju lähtunud sellest liikmes, koduriigi liikmesriigi põhimõttest. me ju teame, et võõrustaja jääb kõrvale ja sellepärast on meil siin ka mitme kontaktpunkti lahendus, nii et tõesti tegemist on väga äh, naljaka lahendusega, nii et tundub, et meil on siin rahvusvahelised lepingud äh, äh, ühe kontaktpunkti kohta, aga samas äh, loobutakse sellest ja tundub, et meil tuleb struktuuri muuta, kui meil on liiga palju võõrustajariigi sekkumist. kui me vaatame neid, kes ei ole ühtse järelevalvemehhanismiga liitunud, siis on see muidugi teistsugune. kui me vaatame nüüd õiguslikku struktuuri, siis see kehtib tõesti kõikidele liikmesriikidele, mingit erandivõimalust ei ole. aga siis on siin erinevad pangad erinevates kategooriades, on need, mis on ühtse järelevalvemehhanismiga liitunud ja keskpank teostab nende üle järelevalvet, aga samal ajal kui kõik pangad on ühtse järelevalvemehhanismiga liitunud ja mis saab siis sellest vara kvaliteedi analüüsist, nii et äh, mina küsin nüüd endalt, miks me seda kõike teeme? tundub, et tegelikult õõnestatakse äh, ühtsete reeglite ja kapitalinõuete neljandat direktiivi. nii et mulle tundub, et äkki me hakkame seda kõike kahetsema, võib-olla oleks kõige parem ülevaatamisklausel sisse kirjutada mis ütleks, et äh, neid kategooriaid on võimalik äh, lahend-, laiendada. ma isegi ei ole veendunud, et see struktuur, mille me oleme välja töötanud, on õige, kui me peame piirduma kõigest äh, SSM-iga, siis see sõltub ka kaitsemeetmetest, mida me välja töötame. ma tean neid tundlikke küsimusi, et mõned liikmesriigid oleksid soovinud liituda. mis puudutab fondide kasutamist, siis ma olen täiesti segaduses. tundub, et siin, kus on võetud kriisilahenduse korra direktiivist need kriisilahenduse kavad üle, siis on öeldud, et siin ei saa teha viiteid riigi abil. mitte ükski pank oma kriisilahenduskavas ei peaks tegema viiteid fondile, see ei saa olla osa äh, kriisilahenduskavast. tegemist on tõesti hädafondiga. operatiivne kapital on see, mida kasutatakse ja tuleb teha valikuid, jah, tuleb mõelda, et kas üritada, soovitakse siin VKE-sid päästa või teatud investorrühmasid, kui see tähendab seda, et mõndade äh, VKE-de jaoks võib-olla oleks lihtsam siis äh, pankrotti minna. Lehmani kriis läks maksma neli korda rohkem, kui ta oleks läinud just äh, selle kiireloomulise müügi pärast. ja nüüd me räägime siin juba kaitsemeetmest et äh, et see oleks nagu mingi sotsiaalteenus pankadele. meil oleme öelnud, et SSM on liiga suur selleks, et ta läbi kukuks, aga ükskõik mida ka ei ole öeldud, äh, tihti me ütleme, et jah, et me lihtsalt päästame need pangad, sest nad on liiga suured. ja fondi sekkumine on tõesti viimane meede ja peaksid kehtima täpselt samasugused riigiabi reeglid nagu nendel liikmesriikideks, mis ei ole seal sinna kaasatud. kui Rootsil on fond, mis on tehtud, kuhu on pangad oma lõivusid maksnud ja riigiabi reeglid kehtivad, aga kui siis kaks-kolm liikmesriiki ühinevad ja siis neil on võimalik riigiabi reeglitest mööda minna. ei, nii ei saa olla, neil peavad olema ühesugused reeglid mulle tundub, et mul on veel paar märkust, kuid äh, ma teen muudatusettepanekuid. kui fond on tööle pandud ja toimib, siis meil tuleb hoolitseda selle eest, et me tõesti saame ka oma panuse eest äh, vastava tasu. kui hakatakse eraettevõtetelt raha nõudma, siis tuleb tõesti ka hoolitseda selle eest, et neid vahendeid kasutatakse korralikult. see puudustab siin tõesti lihtsalt korralikku raamatupidamist ja mitte mingit äh, nõiajahti. siin eeldatakse, et võib-olla esimesel korral ei lähe kõik hästi ja meil tuleb nendest õppetundidest õppida ja ähm, Neid hinnanguid tuleb läbi viia selleks, et näha, kas meil tasub teist või kolmandat korda veel proovida ja mida siis ära hoida. nii et ma üritan seda oma muudatusettepanekutega ka välja tuua. meil on siin pikk kõnelejate nimekiri. Astrid Lulling, Peeter Siimann, Mariann Tyson, äh, härra Nitras. Äh, kas on keegi veel, see oli see järjekord mitte veel, te saate viimasena sõna, esimesena Astrid, palun. aitäh, proua esineja, tahaksin kõigepealt vabandada, et ma nii hilja siia jõudsin. ma pidin äh, naiste õiguste komisjonis äh, hääletustel osalema äh, mõningate direktiivide osas, mis käsitlesid naiste kvoote nii et ma ei saanud siin kohal olla ja ei saanud kahjuks kuulata proua raportööri selgitusi, aga tahaksin teha mõningad väga üldised märkused. ja te olete kindlasti rääkinud sellest, kui oluline see määrus on, mis käsitleb äh, asja, millel on väga palju äh, tagajärgi, tegemist on siis ühtse kriisilahendusmehhanismi loomisega ja minu meelest äh, on tegemist hädavajaliku asjaga ja me peame näitama üles teatavat vastupanuvõimet, kui tegemist on rünnakutega ja lahjendamiskatsetega, mis tulevad, tulenevad kindlasti nõukogu ja mõningate liikmesriikide poolt. mina olen arvamusel, et äh, volinik Barnier on äh, teinud head tööd selleks, et tulla välja äh, korraliku ettepanekuga, nii et hoolimata sellest, et ähm, õiguslik alus on veidi ebakindel, olen ma selle poolt, ma olen nagu temagi arvamusel, et vaja on niimoodi toimida, sellepärast et pangakriisi lahendamine on ja jääb vägagi delikaatseks asjaks isegi tulevikus. ja tegemist on ikka ja alati järelevalve ähm, läbikukkumise näitega ning võttes arvesse mõjusid, mis sellega kaasnevad, peavad asjad olema täie-, võimalikult selged lisaks, mida rohkem on äh, mida rohkem on äh, ebaselgust, äh, seda suuremad on probleemid kriisi korral. minu meelest nende institutsioonide ja ametite sõltumatus on selle õigusakti puhul kõige olulisem, sellepärast et nad peavad võtma vastu väga raskeid otsuseid Nad peavad äh, kasutama kõiki võimalusi selleks, et äh, otsused äh, võetaks vastu nii, et ei peetaks silmas ri-, riiklikke huve, vaid peetaks silmas Euroopa üldisi huve ning kõik, mis võimaldab liikmesriikidel seda protsessi suunata sellises suunas, mis tundub neile äh, soodus, äh, tuleks äh, välistada. see puudutab eelkõige otsuste langetamise mehhanisme ja ähm, päritoluriigi ja vastuvõtja riigi ähm, valdkondade määratlemistel on vaja väga tun-, korralik tasakaal saavutada, nii et me peame tõesti väga palju tähelepanu pöörama kõigile nendele teemadele, sest äh, ma võin tõesti kihla vedada, et äh, liikmesriigid kindlasti äh, ühe käega võtavad tagasi selle, mida nad teise käega näiliselt annavad, ma arvan, et me peame olema väga tähelepanelikud ja kindlasti on komisjon äh, selles osas äh, meie jaoks äh, tugev liitlane, kui te minuga nõus olete, et meie üldine suundumus peaks olema selline. ma arvan, et vaja on rääkida muudatusettepanekust. mul on plaanis mõningad muudatusettepanekud esitada, aga ma ei tahaks neist praegu rääkida. mis puudutab põhimõtteid, siis ma arvan, et on täielikult äh, vaja toetada seda, et tegemist oleks äh, Euroopa äh, süsteemiga, et see oleks Euroopa Pangandusliidu sammas, aga me, võib juhtuda ka nii, et me loome väga ebakindla mehhanismi ja see tekitaks siis veelgi suuremaid probleeme, nii et äh, see oligi minu sõnum, ma ei tahaks äh, aga täna detailidesse laskuda, teen seda siis, kui me oleme muudatusettepanekud ära esitanud. suur tänu. on neid, kes paluvad sõna kuigi on juba sõna saanud, ma ei saa seda kahjuks lubada, sellepärast et me peame hääletama täna veel ja teised kõnelejad peavad sõna saama ja raportöör peab ka sõna saama. Peeter Siimon järgmisena, palun. aitäh, Sharon. tahaksin tulla tagasi selle juurde, mida ütles Gunnar Hökmar varem ja millest rääkis ka Austria kolleeg. küsimus, et milline tase, milliseid panku äh, kureerib ja ja Gunnar siin tõstatas ka pangandusliigu, liidu sid, äh, sidususe küsimuse. ka mul on selline tunne, et me pangandusliidu erinevates valdkondades liigume edasi väga erinevate kiir-, erinevatel kiirustel ning me peame äh, pöörama tähelepanu sellele, et asjad oleksid äh, ikkagi kooskõlas. me oleme nüüd tegelenud järelevalvega, seal on kõik asjad juba paika pandud, aga äh, selle ähm, kriisilahendus äh, seadusandlusega peame me ka nii kaugele saama, et meil oleks äh, üldse alus selleks, et rääkida e, e, järgmistest teemadest. mulle tundub, et kõigi kolme pangandusliidu teema puhul on meil küll eesmärk silme ees, aga mis puudutab üksikuid aspekte, kus on näha, millises suunas võiks edasi liikuda, siis me liigume edasi liiga kiiresti ja ei, ei jälgi seda, et me äh, võime sattuda suurdesse konfliktidesse, kui me ei ole ülejäänud kahe teemaga veel tegelenud ning tahaksin rääkida ka sellest, et kui me oleme nõus sellega, et et äh, vastutus ja kontroll peavad käisma käsikäes, siis äh, me oleme äh, ju võtnud vastu selle, et ainult mõned Euroopa pangad alluvad otsesele järelevalvele, nii et ma tahaksin esitada küsimuse, et kas ei oleks mõttekam see, et kui me küsimuse juures, et ähm, milline tasand vastutust kannab, et me võiksime siin ka samasuguse samasuguse skeemi saada nagu äh, nagu teiste teemade puhul, et et kui mm, me tahame minna kaugemale, luua täiendavaid reegleid, siis me peame järelevalve teemat uuesti arutama ja mina arvan isiklikult ka, et me peame suurte hargmaiste süsteemselt oluliste pankade puhul äh, võtma armesse mm, teistsuguseid aspekte kui väikeste pankade äh, puhul. eriti just äh, väikeste pankade osas tahaksin ma viidata sellele, et me võime jõuda sellisesse olukorda, et me ei soovi sellist kriisilahendust. me võime lihtsalt öelda, et mingu pankrotti ja hüvitame hoiustajatele enda hoiused ja kõik. aga ma arvan, et, ma arvan, et ka selline lahendus peab edaspidigi võimalik olema. mis puudutab aga seda küsimust, millest enne juba räägiti, äh, küsimuse all, et kes äh, üldse kriisi lahendamise algatab, tahaksin äh, tulla tagasi selle juurde, millest rääkis proua Lulling, et tulevikus võrdsustatakse panga pankrot järelevalve pankrotiga. aga küsimus on see, et e, meil on küsimus, et kus peab see ähm, otsus langetatama, et kas, kas kriisilahendusnõukogus või e, peab selle otsuse võtma vastu Euroopa Keskpank ise? mul on väga raske seda endale praegu ette kujutada ja ma tõesti tahaks teada, kuidas selline seadusandlus toimima hakkaks. et see äh, amet, mis lõppkokkuvõttes on vastutav selle eest, et äh, tuvastatakse, et kriis tuleb lahendada, et äh, ja siis see riik, kus see pank asub, toetab hoopis vastupidist lahendust, et mis siis saab? siis peab see riik äh, hoolit-, võitlema selle eest, et asjad ei läheks nii, mis on otsustatud selles ametis, kus, mis vastutab kriisilahenduse eest. kas me kujutame endale näiteks ette, et Saksamaa Liitvabariik hakkab kõiki võimalusi kasutama Euroopa Keskpanga vastu, kuna ta ei soovi, et tegemist oleks sellise kriisilahenduse võimaluse kasutamisega, et kas me kujutame ette, milliseid tagajärgi see endaga kaasa tooks? kui sellist otsust äh, kritiseeritakse. see on kindlasti raske küsimus, me peame seda arutama. me peame, äh, kui me loome äh, siduvaid reegleid, siis me peaksime võtma arvesse neid küsimusi siis, kui meil on olemas kõik sead-, kõik Äh, seaduslikud äh, alused kõigi kolme teemavaldkonna jaoks. Mariann Tyson, palun. suur tänu. Sluiten op de discussie over de scope van, eh, van dit stel. aitäh, tahaksin tulla tagasi selle arutelu juurde, mis puudutab äh, kohaldamisala. ühine reeglite raamistik, seal on ette nähtud reeglid kahekümne kaheksa liikmesriigi jaoks ja Pangandusliidu jaoks on meil planeeritud seitseteist pluss või kaheksateist pluss, see oli ju ka SSM-i puhul niimoodi, ühtse järelevalvemehhanismi puhul. et ähm, me peame esitama ka küsimuse, et milliste pankade puhul ähm, on ähm, see lahendus ette nähtud ja me ja kui me võtame nüüd ainult need pangad, mis, mille üle teostab järelevalvet otse Euroopa Keskpank, siis ma ei tea, kas see on mõttekas. Äh, ühe, ühtse järelevalvemehhanismi puhul me leidsime me otsustasime, et meil ei ole kahe, äh, kahetissüsteemi ja et äh, need pangad, mis, mida kontrollib otse äh, Euroopa Keskpank, et neile kehtivad need reeglid ja need ja ja siis on teised pangad, mille üle teostab järelevalvet äh, siseriiklik süsteem, aga need need asutused on ikkagi seotud ka Euroopa Keskpangaga ja Euroopa Keskpank võib järelevalve mingi panga puhul üle võtta ning liikmesriik võib nõuda, et äh, Euroopa Keskpank tegeleks äh, selle vastava pangaga, nii et ei ole mingit põhjust kriisilahenduse puhul eristame neid panku öö, ähm, mis äh, käivad ühtse järelevalvemehhanismi alla. see, mis me, meil on ette nähtud järelevalvemehhanismi raames, on ette näht-, on seotud ka mõistliku korraldusega, et kui me vaatame, et millised on meie kriisilahendusmehhanismid, siis neil on palju vähem vahendeid vaja, et nad kindlasti ei pea korraga tegelema kuuesaja 600 pangaga või kuue tuhande pangaga. nii et oht on selles, et meil on äh, lõpus rohkem probleeme kui me alguses. me peame otsustama, et äh, milliseid äh, summasid peavad pangad maksma erinevatesse fondidesse, kui me siin erist-, teeme eristusi vastavalt riskitasemele ja vastavalt ärimudelile, see on ju ka pankade äh, saneerimise ja kriisi lahendamise direktiivis ette nähtud. mina, aga kui küsimus on nüüd selles, et millised pangad siia kriisilahendussüsteemi peavad kuuluma, siis me peaksime jälgima, et, et see süsteem oleks samasugune nagu SSM-i puhul. suur tänu, Slavomir, nüüd on sinu kord. suur tänu, proua esimees ma tahaksin viidata mõnele asjale, mida on juba öeldud. selgeks peab tegema, kes selle ühtse kriisilahenduse korra alla kuuluma hakkavad. ma tuletaksin teile meelde, et riigid, kes praegu on euroalast väljas, kui nemad oleksid ka osalised sellest fondist siis peavad nad saama juurdepääsu ka teistele mehhanismidele. ja oht on siin äh, võib-olla selles, et ähm, ühisturg hakkab killustuma. mina esi-, esindan Poolat, äh, riik, kes on jätkuvalt euroalast väljaspool. samm Euroopa Komisjoni poolt meie jaoks on aga äh, samm tagasi võrreldes äh, sellega, mida meil õnnestus äh, saavutada läbirääkimistel kompromissina ühtse järelevalvemehhanismi osas. kui sellise mehhanismi osaks äh, saamisel peavad kõik euroalast väljaspool olevad liikmesriigid osalema ka ühtses kriisilahendusmehhanismis. ja siin on äh, ju raamistik hoopis äh, teistsugune kui ühtse järelevalvemehhanismi osas. ja siin lasubki probleem väga raske on nõustuda selle ettepanekuga, et äh, reso-, ähm, kriisilahendusnõukogus äh, hakatakse hääli äh, eristama äh, võõrustajariigi ja, ja päritoluriigi vahel. E, ma tuletaksin teile meelde, et siin võivad tekkida suured erinevused ja tekivadki. ja igasugused äh, sellised juhud, kus võõrustaja riigi häält ei võeta samaväärsena, on meie jaoks liiga riskantsed ja sellega me ei ole nõus. kõik võõrustaja riigid selles nõukogus peaksid saama ühe hääle, nii nagu on äh, asukohariigiga kui me võtame vastu äh, või kui me võtame üle ühtse järelevalvemehhanismi arhitektuuri ja see oleks majanduslikult mõistlik, siis äh, see põhimõte, et ükski riik ei saa kahjustada, käivituks ka siin puhul ja tagaks kõikidele liikmesriikidele selle, et nad ei pea kõrgemaid kulusid kandma võrreldes olukorraga, kus ühtset kriisilahenduse korda ei ole. ja komisjonil on täiesti ja Euroopa Liidu jaoks on see väga oluline. jätkuvalt äh, on äh, problemaatiline see, et äh, kuidas see kriisilahenduse kord äh, vaidluste lahenduse mehhanismiga kokku käib. pangandus järelevalveasutuse võim kehtib ainult äh, kriisilahendusfondi kohta. liikmesriigid, kes on euroalast väljas, ja kes vajaksid äh, selgemat hääleõigust see ei ole sugugi tagatud, see ettepanek, et oleks mingisugune grupi hääleõigus. ja viimane kokkulepe, et võiks jääda erapooletuks, siin komisjoni ettepanekuga lükatakse need ettepanekud tagasi ja meil tekib probleem äh, siin kahe mehhanismi vahel pädevusega. me peame ennast ette valmistama sellisteks olukordadeks, kus kriisiolukord võib tekkida ja järelevalvemehhanism peab siin meid kaitsma me peame arvestama oma institutsionaalset ülesehitust ja selge ei ole sugugi see, et kas äh, kriisilahendusmehhanismi tegevus keskenduks kriisi lahendusele või äh, toetame oma usaldusväärsust hoopis. Viki on kohal saalis, nii et äh, annan talle sõna praegu. suur tänu, ma vabandan, olin äh, teises komisjonis hääletamas, suur tänu, et sain siiski võimaluse sõna võtta. kõigepealt ühtse turu kaitse ja riigiabi, minu meelest on ülioluline, et me ütleksime selgelt välja, et riigiabirežiim kehtib äh, terve kriisilahenduse korra ulatuses ja isegi komisjon võtab selle otsuse või mõni riikideülene kogu äh, võtab selle otsuse, peab ta siiski lähtuma riigiabi reeglitest, see on väga oluline selleks, et ähm, tagada võrdsed õigused äh, tervel siseturul ja oluline on see, et äh, me murraksime lahti sellest riigivõla ja pankade maksejõuetuse nõiaringist lisaettepanekuga, seega ma ei ole nõus äh, võtta välja viide riigiabile muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, võib-olla ma sain sellest valesti aru, minu meelest peaks väga selgelt ütlema, et riigiabi reeglid kehtivad. ja nüüd kaks komisjoni funktsiooni, nende funktsioon äh, kriisilahenduse asutusena, mitte konkurentsiasutusena, need kaks äh, rolli tuleb omavahel eristada, sellepärast et muidu võib tekkida huvide konflikt ja me peame kindlasti kaitsma komisjoni kui konkurentsiasutuse rolli. nüüd äh, veel komisjoni rolli kohta, mul on väga hea meel, et võetakse ära komisjonilt võimalus äh, käivitada või vajutada üksinda sellele kriisilahenduse päästikule, see tekitaks väga palju küsimusi kindlasti. Euroopa Pangandusjärelevalve asutuse roll, kas komis-, kas see pangandusjärelevalve arut-, Äh, asutus võib äh, pidurdada komisjoni, me oleme nendele andnud ju teistes dokumentides selle võimaluse, nii et see asi tuleb oma, tuleb lahti mõelda veel. mul on hea meel selle üle, et kõik variraportöörid on öelnud seda, et kriisilahenduse korra direktiiv ja ühtne kriisilahenduse kord peaksid käima käsikäes, ma tahaksin tõesti taga, tagada selle, et kui tulevikus kriisilahenduse korra direktiivi muudetakse, kui muudetakse näiteks kohustuste ja nõudeõiguse teisaldamise vahendit, et siis muudetakse ka teist dokumenti ja nii edasi, need kaks teksti peaksid jooksma paralleelselt väga paljud on rääkinud sellest, et fondi kasutamise päästik ei vastuta, päästikusüsteem ei vastu praegu meie Ähm, komisjoni öeldule. ma ei tea, miks äh, muudatusettepanek kolmkümmend kaks on esitatud, äh, kas see on, miks see on tehtud, äh, kas selleks, et piirata Kaspenga rolli, võib-olla mina lugesin seda lihtsalt valesti. nüüd kodu- ja võõrustajariik, selles osas võttis sõna eelkõneleja võõrustajariigi esindajana mul, minu meelest on äh, siin jah, see hääletusprotsess väga viltu just nimelt ähm, siis ähm, koduliikmesriigi suunas ja see võib olla problemaatiline uutele liikmesriikidele. ja komisjonil võiks siin ka suurem roll. nüüd eelarve ja kohustused, äh, minu meelest on väga oluline, et komisjoni otsuse langetusprotsess ähm, ei vii selleni, et nad peaksid võtma endale mingisuguste kulude osas kohustusi või andma tagatisi, me ei saa lubada seda, et pannakse Euroopa Liidu eelarve riski tulevi-, riski, äh, riskeeritakse Euroopa Liidu eelarvega tulevikus, see tuleb selgelt välja kirjutada siseriiklikud parlamendid, nende rolli tuleb austada ja see peab olema väga selge, mis nende roll on. mitteosalevad liikmesriigid, eriti võttes arvesse seda, mida ütles Poola kolleeg, nendel peab olema õigus äh, nõukogu töös olla kaasatud. ja mulle väga meeldiks, kui oleks siin mingisugused fiskaalsed tagatised et keegi ei peaks, äh, sealhulgas ka vilepuhujad, äh, siis äh, kannatama. see tooks õiguslikku selgust, kolleegid on mures sellepärast, et pangandusliidu ülesehitamine võtab kaua aega aga seda kõike teeme me ju sellepärast, et õiguslik selgus tagada, me ei taha ju sellist olukorda, kus me ülepeakaela kiirustame otsuse langetamisele, lõpuks see jääb juriidiliselt ebaselgeks. juriidiline selgus peab valitsema, sealhulgas peab olema tagatud ka demokraatlik järelevalve. suur tänu, Philipp, kas sa palusid sõna või ei? ei anna uuesti teile sõna, Sven, teist korda. Philipp võib ära öelda, mis sa tahtsid öelda ma vabandan. sa üritad siin luua pretsedente, teed seda kogu aeg. Äh, mul on üsna paha tuju, sellepärast et ma olin Washingtonis ja silmad on mul punased, ma pole maganud, nii et ärge siin katsetage, Elisa. suur tänu, ma räägin inglise keeles, ütleb kõneleja, sellepärast et nii saab kiiremini väidetavalt nagu ma aru saan, me oleme ajakavast natukene maas. ma ei hakka vastama üksikult kõigile, kes sõna võtsid, aga ütlen, et võtsin kõik arvamused ja soovitused kuulda ja üritan siis kasu lõigata sellest koostöö rikkast õhustikust mul on väga hea, mul on ähm,, minu jaoks on väga oluline see, et äh, see kriisilahenduse korra direktiiv oleks aluseks kõigile, kõigele, nagu ütles äh, Sharon, ja et see peab vastama ühtse kriisilahenduse korrale. eriti oluline on minu jaoks, et ühtne järelevalvemehhanism ja ühtne kriisilahenduse kord SRM ja SSM ähm, minu lähenemine nendele on sarnane Marianne Thyssen'i lähenemisele. nimelt, äh, millised pangad sinna alla lähevad, kuid loomulikult on seal erisuhe, et nende liikmesriikide vahel, kellel on nii SSM, kes on nii SSM-i kui SRM-i osad. Äh, muidu sellel ei ole mingit mõtet. Ähm. kui me tahame tugevat järelevalvet ja järelevalveasutust, kellel oleks, kellel oleksid otsesed või kaudselt äh, pädevused teatud liikmesriikides äh, asuvate pankade osas, on oluline see, et meil on ka ühtset kriisilahenduse korda, see on täiesti loomulik ähm, tulemus ja selleks on meil ka fondi, need ka, need asjad peavad üheskoos käima aga loomulikult ei tohi rikkuda selle juures ühisturu põhimõtteid me kõik mõistame, et seda tasakaalu saavutada on raske, aga me peame selle saama õigesti paika. järgmine aspekt. struktuuri erinevad osad. Peter Siimon kahjuks on juba lahkunud saalist, sellepärast et ma tahtsin talle öelda, et on täiesti õige see, et meil on hoiuste tagamise skeem, meil on ühtne järelevalve meil saab olema ühtne kriisilahenduse kord, aga ärge unustage seda, et need kolm sammast, nendele, nendel on erinev tähtsus Pangandusliidu jaoks, meil on ühtne järelevalve, meil on ühtne kriisilahenduse amet või mehhanism, sealhulgas ka ühtne fond, mis puudutab aga mis puudutab hoiu-, hoiuste tagamise skeemi, siis seal on süsteemid äh, ei ole sugugi ühtsed, vaid eraldiseisvad ja meil on vaja selles osas siis mingisugust koostööd ja kokkulepet, et mis saab kodanike hoiustest äh, kelle riigid on SSM-i ja SRM-i osad hoiused on tagatud saja tuhande euroni ja siit me jõuame väga olulise küsimuseni. nimelt äh, siseturu tagamine. me peame mingisuguse selguse saama majja selles osas, kui kauge me läheme kohustuste ja nõudeõiguse teisaldamise vahendiga äh, tõlgendused on siin erinevad, aga ühtne pakett tuleb paika saada ja sealt edasi minna harmoneerimise juurde. selles osas, millis, millal siis ühtne kriisilahenduse fond käivitatakse ja millal käivitatakse eraldiseisvad fondid. minu jaoks kriisilahenduse fond ei ole see, kus makstakse raha tagasi. tegemist on kapitalifondiga, mis võimaldab siis ühe instituudi, institutsiooni tegevuse lõpetamiseks äh, äh, vajalikud sammud astuda. loomulikult kõik hoiused ei ole võrdsed, ei saa ülisuuri hoiuseid kohaldada samamoodi, kui koheldakse näiteks VKE-de hoiuseid, nii et loodetavasti mingisuguse üldise lähenemiseni me jõuame. aga mina küll ei oskaks kodanikele kuidagi selgitada seda, et meil on fond mida me kasutame teatud varade jaoks, aga hoiuste jaoks on meil ainult siseriiklikud äh, tagatismeetmed, äh, mille alusel siis makstakse tagasi äh, saja tuhande euro suurused hoiused ainult. me peame välja kujundama mingisuguse lahenduse, erinevad skeemid aga taga tuleb ka teistele kodanikele, kes sama skeemi alla ei lähe. midagi sarnast, millega ka nende hoiused oleksid tagatud. nüüd rahastamise probleem. me oleme kõik nõus sellega, et see fond seda tuleb toetada kõigepealt selleks, et ta üldse hakataks usaldama. me peame üheskoos äh, kuidagi välja selgitama selle, et kuidas tagada selle, et äh, see fond ei oleks hambutu, vaid et ta oleks tõsiselt toimiv ja teovõimeline fond, mida usaldatakse nagu ma aru saan, see on hakanud probleeme tekitama ka nõukogus ja loodetavasti õnnestub meil jõuda ühtse sõnastuseni, millega me saame selle probleemi lahendada. võtan teadmiseks ka need seisukohad, mida ava, avaldati hääleõiguse osas ja häälte kaalu osas, siin on vasturääkivust sõnavõttudes olnud palju. me peame kuidagi läbi eh, ühenduse institutsioonide jõudma ka eh, lahenduseni, et millal, mil-, millal on täitevorgan, milline on täitevorgani roll ja nii edasi võtsin kuulda Karin Voltmann kooli nõudmist kuigi see, mida te Silvi seisukohtade kohta ütlesite, ma päris täpselt aru ei saanud, te lugesite selle väga kiiresti ette. aga nagu ma rääkisin, nagu ma aru sain, ta võrdles, kaalus võimalust võrdsustada see e e keskpanga häälte kaaluga nagu ma aru saan, meil on aga üht, ühine seisukoht selles osas, milline peaks olema see päästik, aga lahendada tuleb terve rida teisi küsimusi, millele me veel praegu ei ole tähelepanu pööranud, aga millest siin täna räägiti Wolf Klints tõi ühe nendest välja, nimelt see üleminek aga probleeme on meil veel teisigi, mitte ainult siseriiklike kriisilahendusfondidega, mis on juba paigas, vaid meil on paigas, paika panemata ka see, et kuidas me saame üle minna äh, varade kvaliteedi analüüsilt operatiivfaasi. ja meil on vaja mingisugust ühtset selget eeskirja, sellest rääkisid väga paljud kolleegid, ühtset eeskirja selles osas, mis puudutab fondi rekapitaliseerimist või toimimist. Vicky Ford äh, ütles siin täiesti äh, selgelt välja oma seisukoht, koha ja teised ka. see ennetav rekapitaliseerimine, see, mida nägi ette nõukogu äh, ehk nimelt, et siseriiklikest vahenditest saab rekapitaliseerida panku ennetavana äh, ja viimane võimalus ja lahendus oleks siis äh, see kriisilahenduse fond. aga et see kirjutataks ka sisse siis direktiivi. aga kuidas see kõik hakkab välja nägema, kui on tegemist äh, SRM-i ja SSM-iga? probleeme on veel palju. üritasin öö, äh, ka Poola kolleegi proua Lullingi soovitustega arvestada. me peame siin tegutsema selgesõnaliselt ja selgepiiriliselt, kuidas lahendada see probleem, et et kuidas koheldakse panku, mis on euroala pangad ja kuidas kohelda panku, mis on euro, asuvad euroalast väljaspool nii et äh, tõesti, see on äh, väga problemaatiline tekst. väga palju detaile äh, sätete kohta, mille seadsid küsimärgi alla Sven ja Vicky Ford. miks te pakuti välja nii äh, arvulised muudatused, aga minu eesmärgiks oli just nimelt see, mida Vicky Ford ütles, et äh, kui kriisilahenduse asutus võtab mingi otsuse, aga siseriiklik äh, kriisilahenduse asutus, asutus seda õigelt ei interpreteeri, siis saab keskelt tasandilt reageerida. ma arvan, et seda võib sõnastada lihtsamalt, aga see oli see mõte. nüüd äh, siseriiklik äh, osalus, mida ma tahtsin saavutada nende muudatusettepanekutega, oli see, et me, et ei teki olukorda, kus ühenduse tasandil võetakse otsuseid, mis tegelikult äh, puudutavad erinevate liikmesriikide eelarvepädevust ja et seda tehakse ilma piiranguteta. põhimõtteliselt üritan ma seda täiesti keelustada üritan aga seda kõigile selgitada isiklikult, kui te seda soovite ja sõnastan selle asja ka ümber, kui te arvate, et asi on segane. suurt tänu, tööd on palju. ma vaatan äh, suure huviga üle kõik muudatusettepanekud, mille kolleegid esitavad. suur tänu selle avatud ja avameelse arutelu eest, sellest oli minule küll palju kasu. suur tänu muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kukub pea, kaheksateist oktoober, aga seda öeldi juba ka enne maha ja muudatusettepanekute äh, esitamise võimalus tekkis kohe pärast seda, kui Elisa raporti esitas ja kõik kolleegid said selle kohta ka piisavalt vara teate, nii et äh, võimalus muudatusettepanekuid esitada on olnud juba mõnda aega, nii et kaheksateist oktoober seitseteist null null kukub tähtaeg kaheksateist november, räägime nendest muudatusettepanekutest ja hääletuse eesmärgiks, hääletuskuupäevaks loodetavasti kakskümmend viis november ja täiskogu ette peaks asi jõudma märtsis kaks tuhat neliteist, eeldades, et me oleme selleks ajaks nõukogu kokkuleppele saanud. nüüd kolleegid, edasi järgmine päevakorrapunkt Formally... meil peaks olema siin nüüd arutelu muudatusettepanekute kohta, mis on esitatud Hans-Peter Martini raportisse. härra Martin ei saa aga osaleda meie kohtumisel, kuivõrd äh, ta on äh, sattunud äh, transpordiprobleemide küüsi, aga tal on õnnestunud kokku panna avaldus, mille ma loen ette tema äh, Äh, eest eh, ehk äh, Euroopa Investeerimispangale Euroopa Liidu tagasi, tagatise andmine liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantstehingutes tekkiva võiva kahjumi puhuks Hans Peter Martin ütleb järgmist ta vabandab, et ta jääb hiljaks hääletusele, aga Saksamaa kiirteel on autoõnnetus, autoõnnetus, mistõttu kiirtee on kinni pandud. tänan kõiki variraportööre, kes tegid koostööd väga positiivselt koos ehm, variraportööridega erinevatest fraktsioonidest me jõudsime päris korralikele kompromissile. siin on tehtud Rahvapartei poolt kompromisside C ja H osas taotlus eraldi hääletada, kuid mina soovin, et need kompromissid võetakse vastu. ma olen üleüldiselt rahul, et meil õnnestus vastu võtta nii tähtsad äh, küsimused nagu aruandluskohustus pankadele ja vahendajatele investeerimispanga projektide jaoks. kompromissettepanekute vastuvõtmisega on meil võimalik läbipaistvust suurendada investeerimispanga vahendite jagamise osas ja meil on äh, suurend- või,, olnud võimalus suurendada kontrollimehhanisme, meil on võimalik vähendada spekulatsioonivõimalusi kogu protsessi jooksul tahaksin variraportööre ja ka teisi kutsuda üles kommenteerima neid muudatusettepanekuid ja äh, ma loodan, et ma jõuan kohale hääletuseks. siiamaani pole teda kohale veel jõudnud, ütleb proua esimees, need olid Hans-Peeter Martini kommentaarid. ma ei tea, kas keegi variraportööridest soovib midagi öelda, härra Luhan, palun yeah,. Um, suur tänu minul on au siin härra Stolojana esindada, kes on variraportöör. Changes uh tal on mõned äh, muudatusettepanekud pärast arutelusid Rahvaparteidega. ta soovib osade kaupa hääletust kompromissettepanekut C osas, kus räägitakse äh, samm-sammult väljajätmisest ehk et selle üle siis hääletatakse eraldi meie Rahvaparteis eelmisel nädalal Strasbourgis arutasime seda küsimust ja meie leiame, et alternatiivset energiaallikaid eelistatakse, sellepärast et on riike, kus ikka sõltutakse veel energiaressurssidest. ja me ei tohiks arenguid selles suunas blokeerida meil on veel üks muudatusettepanek, kompromissettepanek hash. Äh, me soovime ka siin ähm, põhjenduspunkti neliteist üle eraldi hääletada. see viimane lause, kus räägitakse prioriteetidest äh, alternatiivsete energiaallika projektide osas me ei usu, et praegusel hetkel on aeg äh, prioriteete niimoodi paika panna ja on mõningaid liikmesriike, millel on ikka veel sellega probleeme. kuna me ei ole võimelised Euroopa Liidus neid probleeme praegu lahendama, siis me ei tohiks mitte Euroopa Liidu liikmesriikidelt sama nõuda. Need olid meie argumendid, nii et kompromissettepaneku hašile soovime me eraldi hääletust me võtsime tagasi muudatusettepaneku seitsekümmend kaheksa, mille autoriks oli härra Stolojan ise. see on ka hääletusnimekirjas juba kirjas. Need olid põhilised punktid, kus me soovisime muudatusi. härra Stolojan tänab kõiki rapor-, tänab raportööri ja kõiki variraportööre, kellega tal oli suurepärane koostöö ja tal on väga hea meel, et see raport on valmis. tegemist oli Rahvapartei koosolekul eelmisel nädalal väga vastuolulise raportiga. aga see olekski meie poolt kõik. mitte midagi erilist enam lisada pole. aitäh! Uh, well, sorry, we have, we have uh, uh, another two oral. meil on kaks suulist muudatusettepanekut uh, liberaalid on need autorid, uh, aga meie toetame neid right,. Thank you very much uh, for the SND, Elisa. suur tänu, sotsiaaldemokraadid, Elisa, kas sina räägid uh, härra Bermani nimel? jah, ma räägin, ütleb äh, proua Ferreira. I really on his behalf I want to thank härra Bermani nimel suur tänu raportöörile tehtud töö eest. sotsiaaldemokraatide fraktsioon toetab täielikult arvamuse ettepanekut. komisjoni ettepanek on teretulnud äh, mitmetel põhjustel. ühelt poolt äh, meil on võimalik investeerimispanga tegevust laiendada ka sotsiaal- ja kliimavaldkonnale ja me oleme niimoodi rohkem kooskõlas Euroopa Liidu üldiste poliitikatega, nii et siin on tegemist äh, parandusega. ja eriti on väga tähtis see, et äh, rohkem pööratakse tähelepanu VKE-de toetamisele ja kliimamuutuste küsimusele, nii nendega kohanemisele kui ka leevendamisele peale selle on väga tore näha, et ettepanek on ette näinud ka Euroopa Liidu tagatised äh, järgmiseks finantsraamistiku perioodiks aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend selleks, et tagada investeerimispanga projektide jätkumine arvamuse ettepanek parandab komisjoni ettepanekut ja meie oleme huvitatud sellest, et investeerimispank saaks kasutada jätkusuutlikke, jätkusuutlikku oskusteavet äh, selleks, et võidelda ka maksuparadiiside vastu, see on meie jaoks jälle väga tähtis küsimus ja ähm, meil tuleb hoolitseda selle eest, et me teaksime ka täpselt, kuhu investeerimispanga vahendid lähevad. nii et äh, läbipaistvust on parandatud äh, ja on arvestatud ka võitlusega, mida me oleme pidanud maksuparadiiside vastu. nii et ähm, meie toetame kompromissettepanekuid äh, sellisel kujul, nagu äh, raportöör nad esitas ja veel kord suur tänu raportöörile tehtud töö eest. see on sotsiaaldemokraatide sõnum uh,. Now for LD uh, Niels suur tänu, Alde ja Nils! suur tänu, proua esimees, tahtsin lihtsalt paar lühikest kommentaari teha. toetame üleüldiselt äh, kõiki kompromissettepanekuid, mis variraportööride kohtumisel välja töötati, meie jaoks on väga tähtis, et äh, läbipaistvus ja rahapastane, rahapesuvastane võitlus oleksid tasakaalus, ilma et me siin looks bürokraatlikke äh, lisakoormaid investeerimispanga jaoks ma tegin kaks suulist muudatusettepanekut, esiteks selleks, et muudatusettepanekust seitsekümmend neli üks osa kustutada, see puudutab lõiget kuusteist, tegin selle muudatusettepaneku pärast seda, kui olin ühendusse astunud investeerimispangaga. selles artiklis me soovime kustutada selle nõude, et investeerimispank lõpetaks äh, rahastamise kohe, kui uurimised on lõppenud. tegemist on investeerimispanga jaoks väga tähtsa küsimusega, sest see võib maksed peatada väga pikaks ajaks. ja investeerimispangal peaks olema võimalus reageerida ka oma uuringute põhjal. siis turustandardid ei usu, et äh, vastaspooled oleks nendega nõus, nii et äh, sellepärast äh, ei, parlamendiga investeerimispanga huvides ei peaks olema see taotlus äh, aruanne uuesti avada, nii et sellepärast ma olen ka selle artikli kohta teinud muudatusettepaneku. suur tänu, ütleb proua esimees, kas keegi soovib roheliste nimel sõna võtta, Philipp? Where... minu arvates on tegemist huvitava olukorraga, kus ma peaksin rääkima kellegi nimel, keda pole kohal, kellegi jaoks, keda pole kohal. nii et kõik vist kindlasti soovivad nüüd teada, mida ma tahan öelda. meie toetame kõigi kompromissettepanekuid, tahtsin lihtsalt kaks punkti välja tuua. kuulsin mida siin ütles üks teine isik, keda pole kohal, härra Stolojan, nimelt, et me ei peaks jääma mitte ainult nende projektide rahastamise juurde, mis puudutavad alternatiivseid energiaallikaid. tahtsin lihtsalt öelda, et investeerimispank praegusel hetkel rahastab üheksateistkümnenda sajandi eh, tehnoloogiast loobumist, mitte kahekümne esimese sajandi tehnoloogiat. ma ei ei ole nõus teiega, et äh, uued liikmesriigid või nõndanimetatud uued liikmesriigid ei oleks huvitatud äh, sellest tehnoloogiast. päikese ja tuuleenergia potentsiaal on kindlasti teie jaoks sama tähtis kui ka mujal Euroopas, nii et meil on tehnoloogia, nii et me peame sellest kinni hoidma. nii et teie argument minu arvates ei ole vettpidav. teiseks äh, võib-olla vähemusse jään sellega, Astrid Lullik kindlasti toetab mind nimelt seda, et äh, et siin tuleks erinevad äh, organisatsioonid kokku panna. Äh, meil on siin piisavalt mõttetuid institutsioone, mis lihtsalt eksisteerivad, maksavad ainult raha ja ei too mitte mingit tulu. suur tänu ja kas keegi veel soovib sõna saada? ei. me oleme nüüd äh, peaaegu jälle ajast tagasi, kokku tehti seitsekümmend kaheksa muudatusettepanekut, kaasa arvatud raportööri enda muudatusettepanekud. Äh, meie komisjoni seisukoht on üpris selge, nii et hääletame täna, sellepärast et et äh, eelarvekomisjon, vastutav komisjon hääletab üsna varsti ja nad soovivad ilmselgelt saada ka meie arvamust. seetõttu läheme nüüd äh, hääletuse juurde, kas kõigil on paberid? Without... vaatame, kas meil on võimalik hääletus läbi viia ilma hääletuskaartideta. esiteks muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmteist poolt, kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ei ole väga palju teid siin kohal ja kui te oma käsi ei tõsta, siis on raske. muudatusettepanek neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt. Against. vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek A, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek B poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek C kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu. see ei ole selge. kas te arvate, et äh, saate lugeda? sekretäriaat loeb käsi, nii et kes on poolt, käed püsti, palun. In favor? Hang on, hang on, wait üks hetk, üks hetk. On... me hääletame teist osa kompromissettepanekust C ja meil tuleb lugeda käsi, nii et käed püsti, kui toetate. Okay, right, well, we'll do it electronically. I just thought that, you know, it ought to be possible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 is one somewhere. There you are. No, I think we just opened the... tundub, et hääletame elektrooniliselt, hääletus on alanud. kõigil kaardid sees. Right, this is part two of compromise C. kompromiss C teine osa. Has everybody voted? kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud kuusteist poolt, üksteist vastu. hästi, muudatusettepanek viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, kontrollime seda ka, palun. viiskümmend kaks, hääletus on alanud. Has everybody voted? There's one kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, aitäh! tagasi lükatud kümme kahe, kümme seitsmeteistkümne vastu. muudatusettepanek viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu. kontrollime viitekümmend nelja. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime ka seda. Uh, tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sama enamusega viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime seda, tundub, et vastu võetud, aga kontrollime kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud üheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu, poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuuskümmend kuus poolt, vastu. Pole päris selge, kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu? kuuskümmend kuus, Sean Paul, ma ei tea, kas sa oled poolt või vastu, sa oled poolt. vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek D poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek E poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend neli koos suulise muudatusettepanekuga ALDE fraktsioonilt. kas kõik on rahul suulise muudatusettepanekuga, keegi pole vastu? kes on poolt koos suulise muudatusettepanekuga? vastu? erapooletu? vastu võetud. edasi seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud seitsekümmend seitse poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa on tagasi võetud, nüüd kompromissettepanek F poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek G poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek H kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud me ei lähe mitte kolmekümne ühe juurde, vaid number nelja juurde. muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend üks langeb ära, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu. kontrollime kolmekümmend kolme, palun. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt kolmkümmend neli poolt, vastu. erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu. kontrollime kolmekümmend seitset, palun kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, inimesi on üha rohkem. tagasi lükatud. viisteist poolt, kuusteist vastu. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend või nelikümmend langeb ära. siis edasi nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. siin on käed naljakalt, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu. kas võime kontrollida neljakümmet nelja, palun? siin on natuke rohkem inimesi kohal. okei okay,, so you voted, votes closed. hääletus on lõppenud, vastu võetud kompromissettepanek I poolt vastu erapooletu, vastu võetud üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kümme poolt, vastu erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek üksteist. kas olete nõus suulise muudatusettepanekuga, kõik siis koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu erapooletu, vastu võetud? ja elektrooniliselt äh, hääletusteksti üle muudetud kujul hääletus on alanud tundub, et on, ei siiski mitte, nüüd jah. kaks häält veel puudu. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaks poolt, mitte keegi vastu, üks erapooletu, nii et suur tänu. palju õnne kõigile mitte kohal olivatele vastutajatele järgmine kohtumine on neljapäeval, seitsmeteistkümnendal oktoobril kell üheksa hommikul, aitäh!